Äh, niisiis, äh, kuna ähm, paljud kolleegid ei ole veel kohale jõudnud, siis ma teen ettepaneku, et alustame päevakorrapunktist viis, see on siis investeeringute kava ning õiguslik alus. Äh, niisiis, meil on juba toimunud mõttevahetus Euroopa Komisjoni presidendiga ning me oleme kokku leppinud, et me teeme võrdsetel alustel koostööd ECONi komisjoniga, tuginedes artiklile viiskümmend viis meie kodukorras. me kasutame siis kaasraportööre ja raportööriks on härra Olbricht. Eh, vabandust, eh, härra Fernandez on raportöör, ütleb härra Olbricht, me otsustasime seda eile õhtul. hästi, niisiis härra Fernandez on eelarvekomisjoni raportöör ja härra Pullmann on eh, majandus- ja rahanduskomisjoni raportöör. ning siis on veel artikli viiskümmend neli alusel seotud ITRE komisjon ja transpordikomisjon ja tööhõivekomisjoni ja eelarvekomisjoniga teeme tööd äh, artikli viiskümmend kolm pluss alusel. me otsustasime luua ka koordineerimisrühma selleks, et tagada läbipaistvust ja sidusust õigusloome protsessi käigus ja äh, vaadata siis asjad põhjalikult läbi ühe korra kuus. niisiis, kas me ei ole veel langetanud ots-, esimeste konverents ei ole veel langetanud otsust sellise töökorralduse kohta, aga me loodame, et me saame selle heakskiidu, nii et, et me saaksime alustada tööd. eile saatsin ma kirja esimeste konverents, konverentsi, komisjonide esimeste konverentsile ja äh, täna hommikul toimub ka esimeste konverents. ning seejärel äh, selleks, et me siis aega ei raiskaks, äh, korraldame erakorralise koosolekul siis äh, esmaspäeval, kaheksandal, ei üheksandal, esmaspäeval, üheksandal veebruaril Strasbourgis, kui eh, ECONi komisjon selleks nõusoleku annab. härra, härra Fernandes, kas teil on midagi öelda? Eh, selle olulise rolli kohta, mille te olete endi õlu, enda õlule võtnud. aitäh, esimees. Eh, ja kõneleja ütleb, et jätkab portugali keeles. me oleme eh, jõudnud väga olulise protsessi algusesse Euroopa Liidu jaoks kõik, kes kaitsevad töökohti ja majanduskasvu, peavad samuti kaitsma siis Junckeri investeerimiskava. ma eeldan, et kõik fraktsioonid eh, tõepoolest toetavad seda investeerimiskava ja selle investeerimiskava eesmärke investeeringud äh, peavad olema siis uueks vahendiks, äh, mis aitavad ligi meelitada erasektori investeeringuid, et me saaksime oma eesmärgid täita. ajakava on väga lühikene, nii et, et me peame selle teemaga väga intensiivselt tegelema. Äh, ma loodan, et juunikuisel osaistungjärgul saame langetada juba lõplikke otsuseid nõukogu peaks suutma otsuse langetada juba esimesel lugemisel äh, ja kui meil õnnestub kõik probleemid esimesel lugemisel lahendada, siis on see asi valmis juunikuuks. mõned lahtised asjad on veel. meil on äh, vaja äh, asjadele reageerida selle protsessi käigus, eelarvekomisjonil on siin väga oluline roll. ma arvan, et Econi komisjon kindlasti nõuab täielikult assotsieerunud komisjoni staatust. ilma paranduseelarveta number üks ei oleks meil Junckeri investeerimiskava üleüldse olnud meil õnnestus saavutada üksmeel, äh, mis, äh, see üksmeel on siis suunatud selle positiivse kava äh, toetamisele, kogu protsess on nüüd käimas, meil on väga palju tööd vaja ära teha ning siis lõppfaasis peame me samuti kontrollima, kas need lahendused, mis on esitatud kasutatavate eelarveridade kohta, nende eelarveridade kohta, mis siis lähevad tagatiseks. kas neil on ka mingeid alternatiive või ei? ma saan aru eh, sellest, et Horisont eh, kaks tuhat kakskümmend eelarveridade ja Euroopa ühendamise rahastu eelarveridade eh, kasutamist võib tõesti põhjendada argumendiga, et see kava Äh, annab äh, finantsvõimendust äh, ja võimaldab paremini ellu viia nende kahe programmi eesmärke. niimoodi on võimalik nende programmide jaoks saada rohkem vahendeid, kui konkreetsete eelarveridade peal ette oli nähtud. kui me võtame raha mõnedelt muudelt eelarveridadelt, siis Äh, võib olla vajalik mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine ja see tooks kaasa investeerimiskava ellurakendamise viibimise aga kui on mingeid muid alternatiivseid lahendusi, mis parlamendis leiavad suurema toetuse, siis loomulikult me tervitame selliseid lahendusi. ning äh, kui me äh, seda tööd alustame, siis ma loodan, et ma võin loota kõigi fraktsioonide toetusele tegemist on eesmärgiga, mida me kõik jagame, nimelt me tahame äh, suurendada investeeringuid selleks, et saavutada majanduskasvu ja töökohti. aitäh, proua Kardia Zabal, äh, võib-olla teie äh, räägite natukene eelarve, paranduseelarvest number üks, sellepärast et need asjad on omavahel seotud. aitäh tundub, et äh, me oleme justkui paaris äh, siin ametiajal, sest et mina töötan ka selle raportöörina investeerimiskavaga ja me siis töötame jätkuvalt koos ka tulevikus. selge on, et selle paranduseelarve puhul lähtume sellest kokkuleppest kus me soodustame rahastamist ja e, lisame parlamendi ettepanekud EFSA-sse. E nüüd üks märkus veel. jah, me võime ette kujutada alternatiivset ettepanekut e, selles osas, et kus raha pärineb eelarve puhul, aga me peaksime selles osas saama kokkuleppe nii parlamendiga kui ka nõukogu enamusega ja nõukogus üksmeelt selles osas ei saavuta kindlasti. et see, et EFSA võtaks raha põllumajandusest, see on võimalik, me peame vaatama alternatiive, aga ega neid võimalusi liiga palju ei ole. seega, kui me soovime mingeid alternatiivseid lahendusi, siis peaksime kaaluma seda, kuidas on need rahad kulutatud aastate lõikes. näiteks Euroopa ühendamise rahastu, seal võiks äh, kasutada neid rahasid, mis on aastast kaks, aastaks kaks tuhat viisteist. jah, võib-olla tagatisi sellisel juhul liiga palju ei ole, aga jutt käib siin miljardist eurost me oleme olnud siin äh, päris tähelepanelikud, nii et võib-olla saaksime seda natukene vähendada. nii et jah, rahade kvaliteetset kasutamist on võimalik muuta. on teatud asju, mis ei ole otseselt äh, eelarve küsimused, aga millega peaksime ikkagi tegelema, ma ei tea, kas täna on õige aeg neid teemasid arutada, aga igal juhul mingi hetk tuleb seda teha, sellepärast et äh, aruandega peame valmis saama. jah, äh, tõesti äh, on väga oluline, et see plaan aitaks luua töökohti ja majanduskasvu ja me peame tõesti suutma näidata, et Euroopa Liit ja parlament koos nõukoguga suudab langetada otsuseid ka kiiresti arvestades seda, et asi on tõesti pakiline. proua Kressle. Äh, jah, äh, ase, komisjoni asepresident Katainen oli meie komisjonis, ta oli ka äh, täiskogul, me esitasime talle terve rea küsimusi ja me ei saanud neile mitte mingeid vastuseid ja seetõttu tahaksin, teeksin ettepaneku, et me koostasime oma küsimistiku, küsimustiku, sekretäriaat peaks panema siis meile paika ka tähtaja ja siis äh, Äh, loodame, et vähemalt nendele küsimustele me saame mingidki vastused, äh, sellepärast et minu arvates on äh, väga raske mingeid seadusandlus, seadusi välja töötada, kui meie põhiküsimustelegi pole vastanud ja tahaksin avaldada raportöörile tunnustust väga hea töö eest. aitäh! jah, ma olen teadlik, et asi on väga pakiline ja seetõttu ma soovisingi, et me esimese erakorralise kohtumise korraldame juba esmaspäeva õhtul Strasbourgis koos EKONi kolleegidega. ja nüüd annan äh, sõna proua Tomale, kes peab siit varsti ära minema. ma, nii palju ma sain aru vist, jah? niisiis, mida te arvate äh, mitmeaastase finantsraamistiku muutmisest? Äh, aitäh! esimees ja ma vabandan, et ma tõesti pean siit täna kiiresti ära minema. mis puudutab seda finantsraamistiku läbivaatamist, siis härra Olbricht on kaasraportöör, tema eh, ilmselt võib minu sõnavõttu täiendada, aga meil on siin Äh, asjad veninud, äh, sellepärast et äh, finantsraamistiku vastuvõtmine hilines ja seega me oleme hilinenud ka programmide ellurakendamisega ja eriti nende ühises halduses olevate vahendite kasutusele võtmisega komisjon peaks kolmekümne esimeseks detsembriks kõik asjad heaks kiitma ja sellest, selle saavutamisest oleme me praegu väga kaugel paljud asjad on edasi lükatud kahe tuhande viieteistkümnendasse aastasse ja nelikümmend seitse protsenti programmidest, mis peaks äh, heaks kiidetama kolmekümne 30 esimeseks detsembriks, pidi heaks kiidetama kolmekümne esimeseks detsembriks, äh, need on edasi lükatud siis järgmisse aastasse. Äh, nii et, et finantsraamistikus meil on artikkel ähm, Äh, üheksateist, mis võimaldab seda teha. Äh, tegemist on tõesti väga ulatusliku programmiga, äh, üheksakümmend üheksa protsenti programmidest näiteks Tšehhi Vabariigis viiskümmend kuus koma kuus protsenti programmidest Ühendkuningriigis, samuti hulk, paljud programmid Itaalias, nii et see probleem, probleem on tõesti väga suure ulatusega ja see otsus äh, on meil vaja langetada selleks, et me neid vahendeid ei kaotaks, vahendeid, mida saaks kasutusele võtta ning äh, minu seisukoht on selline, et äh, meil on tegemist puhttehnilise mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisega ja seetõttu ma leian, et et meil ei ole siin vaja omalt poolt viivitada ja asju keerulisemaks ajada Äh, me peaksime tegutsema kiiresti äh, selleks, selleks, et see küsimus saaks lahendatud. nüüd äh, me peame silmas pidama siiski seda, et see finantsraamistiku läbivaatamise ettepanek on seotud maksete küsimusega, sellepärast et me äh, oleme maksed edasi lükanud, aga need maksed võivad kuhjuda ning äh, näiteks võib-olla isegi aastasse kaks tuhat seitseteist, kaks tuhat kaheksateist äh, ja minu arvates on meil parlamendisaadikutel praegu võimalus ilma, ilma ootamata seda eraldiste edasilükkamist tuletada komisjonile ja nõukogule meelde, et meil on äh, tegevuskava maksete probleemi lahendamiseks ning äh, peame meelde tuletama ka seda, et toimub äh, finantsraamistiku läbivaastamine kol-, Äh, mõned kolleegid Rahvaparteist nimetavad seda äh, mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks, teised valimisjärgseks läbivaatamiseks, me ei hakka siin praegu terminite üle vaidlema, aga esimees, ma arvan, et võib-olla oleks meil praegu võimalus ka äh, siin parlamendis ja meie komisjonis hakata valmistuma selleks läbivaatamiseks, aitäh. aitäh, härra Olbricht. Yes, president uh,, <clears throat> I will not repeat aitäh, ma ei hakka üle kordama seda, mis siin juba kõlanud on, aga kõigepealt meil on siin kolme tüüpi programme, kui me räägime komisjoni rollist. kõigepealt need programmid, mis on heaks kiidetud ja mida on analüüsitud, seal probleeme ei ole, osa asju on kaks tuhat, aastast kaks tuhat neliteist M pluss kolm ehk siis need programmid, mis on heaks kiidetud. viisteist, kuusteist, seitseteist. nüüd teine osa on programme, mis ametlikult kiideti heaks, mis on üle viidud varasemast ja need liiguvad edasi automaatselt järgmisesse aastasse, aastasse kaks tuhat viisteist ja M pluss kolm reegel ehk siis algab viisteist ja edasi kuusteist, seitseteist, kaheksateist ja kolmandaks programmid, mida kaks tuhat neliteist heaks ei kiidetud ja oht on selles, et see raha läheb lihtsalt kaduma. ehk siis ettepanek on kulukohustused üle kanda aastaks kaks tuhat viisteist, aga mitte maksed siis. M pluss kaks see puudutab äh, varjupaigaprogrammi. varjupauk ja rändefond ning sisejulgeolekufond. ja ettepanek on viia see üle aastatesse kaks tuhat viisteist kuni seitseteist, aga tuletaksin meelde, et see programm on M pluss kaks, aga seda ei kiidetud esimese aasta osaks heaks. ehk siis, kui see viiakse üles aastasse kaks tuhat viisteist, siis M pluss kaks hakkab aastast kaks tuhat kuusteist. ja need programmid, mis on aastal kaks tuhat kuusteist M pluss kaks, see hakkab aasta hiljem ja nii edasi. ehk siis üks A ja projekti juhtimine Need projektid, mis liikusid aastast äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat viisteist, äh, mis puudutab äh, piiriüleseid programme ja Euroopa naabruspoliitikat, mis lähevad aastasse kaks tuhat seitseteist, seega probleem on selles, kuidas me seda M pluss kolme käsitlema hakkame. jah, teema on tehniline, kaasraportöör juba küsis, mis on see tagajärg maksete puhul. komisjon andis meile teada, et ametlikult mingit otsest mõju see maksetele ei avalda hetkel, aga need muudatused peaksid olema kirja pandud paranduseelarvesse ja see on siis aasta kaks tuhat kuusteist eelarves. ehk siis ta mõjutab eh, eelarvet aastatel kaks tuhat viisteist, kuusteist ja seitseteist. just eh, ühel juhul, mis puudutas siis seda varjupaiga taotlejate programmi. aitäh, aitäh nende täpsustuste eest, ma tuletan meelde, et te esitate oma raporti kahekümne kuuendal veebruaril, üheteistkümnendal märtsil on tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks ja seejärel ja kahe, esimesel aprillil siis vaatame neid läbi ja hääletame. Te rääkisite paranduseelarvest number kaks ja selle tagajärgedest, härra, härra Delanon, kas te soovite sõna? jah, kuulasin siin sõnavõtjaid tegemist oli väga tehnilise aruteluga ja ma olen mures, et kas me ei unustaks ära, ei unusta siin ära kõige olulisema meie eesmärgi, mis on majanduskasv ja töökohad. tõepoolest, me räägime praegu veel kord kulutustest, aga me ei räägi midagi tuludest ja, ja vahenditest ma arvan, et näiteks me peaksime äh, Äh, otsustama, äh, mida teha. Äh, meil on siiski vaja vaadata, kuidas me süstemaatiliselt saaksime raha Euroopa Liidu eelarvesse. jah, me räägime sellest, kui me jõuame minu raportile Euroopa poolaasta teemal, ütleb esimees jah, lõpetuseks me võtame raha näiteks Euroopa ühendamise raha, rahastust. mul on sellega seoses küsimus, küsimus Äh, ega me siis niimoodi ei saa lihtsalt majanduskasvuks ja töökohtades tingimusi luua, me peame ikka selle raha kuskilt mujal leidma. Äh, jah, äh, probleem on siin finantsvõimenduses. kui kõik asjad hästi toimivad, siis me saame raha rohkem. Läheme nüüd siis teise paranduseelarve juurde, proua Kardia Zabal, palun. no hay mucho que decir sobre el DAV dos, en realidad son ega mul väga palju öelda ei olegi TAP kahe kohta. põhimõtteliselt on tegemist ülekandmisega eh, programmidest, mis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal jäid eh, täitmata. nii et eh, mis on praegu veel lahtine? jah, nagu alati, need kakskümmend üks miljardit eurot kohustusi jah, mis meil siis toimub nende maksetega, aastal kaks tuhat neliteist osa programme jäid äh, rakendamata ja äh, samas tuleb e varasemate aastal kogunenud ähm, äh, võlgasid kinni maksta. nii et olukord ei ole sugugi paremaks muutunud aastal kaks tuhat neliteist maksmata kulukohustustega ja see hakkab kohe mõjutama eelarvet kaks tuhat viisteist ja lootused, et eelfinantseerimine paraneb ja noortegarantiid ja nii edasi tulevad. alati me kuulame midagi, eh, lubadusi, aga karta on, et kriis aastal kaks tuhat viisteist täitmata kulukohustustega kaks tuhat kuusteist läheb ainult hullemaks. nii et komisjon peaks hoopis lahendama selle küsimuse. on selge, et et eh, midagi meil mitmeaastase finantsraamistikuga siin paremaks ei lähe. aga tuleb eh, muutusi teha. aitäh. ma arvan, et me peaksime käituma järjekindlad ja tõesti eh, avaldama nõukogule survet selleks, et nõukogu ähm, tõesti äh, eraldaks vajalikud summad makse, maksmata arvete tasumiseks, sellepärast et äh, me peame tagama usaldusega Junckeri investeerimiskavale, meil on äh, vaja tagatisi ja kui meil on selline olukord, kus meil on tasumata arved, siis ma ei tea, kas erainvestorid tahavad üleüldse osaleda selles investeerimiskavas. jah täna äh, äh, komisjon äh, peaks siiski suutma ära maksta need arved, mis on kuhjunud. kas härra Monti on kohal? Va... niisiis, me peame oma arutelusid edasi lükkama, sellepärast et härra Monti jõuab kohe kohale Äh, härra Lamassuur, te olete ka kohale jõudnud, tore, nüüd äh, proua Kardia Zaballi raport, äh, võtame siis teadmiseks selle, mida ta ütles, samuti kas kellelgi on midagi öelda ka härra Toma ja, ja proua Toma ja härra Olbrichti sõnavõttude kohta, sest et palju ar arutada ei saa, härra Munti on kohe siin, näib, et keegi sõna ei soovi niisiis peatame koosoleku mõneks minutiks. me ei saa alustada järgmist päevakorrapunkti. niisiis peatame koosoleku, kuni härra Monti siia jõuab. Mes chers collègues, je vous invite à regagner votre place, s'il vous plaît. nii, daamid ja härrad, palun võtke istet. me jätkame oma koosolekut. Eh, täna hommikul on eelarvekomisjonil suur au vastu võtta professor Mario Montit kes äh, tutvustab meile esimest vaheraportit, mis, äh, mida hiljuti esitati esimeste konverentsile, tegemist on siis tööga, mida viiakse läbi omavahendite kõrgetasemelises töörühmas ning äh, äh, üritatakse siis leida Euroopa Liidule oma vahendeid. täna hommikul on äh, siin siis ka kolm parlamendi esindajat, Alain Lamassoor, tervitan teda. Ivalo Kalfin, kes on ka siin ja Kiiver Hofstadt, kes tegeleb, kes on praegu sattunud Brüsseli liiklusummikutesse ja peaks kella kümneks siia jõudma. tahaksin siis rõhutada, kuivõrd oluline selle kõrgetasemesele töörühma töö on parlamendi jaoks, sellepärast et sel päeval, kui Euroopa Parlament saaks hääletada maksude üle, oleks äh, see meie institutsiooni jaoks tõesti suur päev ning äh, selliste maksude sisseseadmine viiks uuele tasemele kõik eelarve teemal peetavad arutelud. siis me ei peaks keskenduma ainult kulutustele ja sellisel juhul muutuksid ka äh, lepid üritused äh, ja triloogid mitte ainult vastuseisuks äh, nõukogu ja parlamendi vahel äh, maksete küsimuses, tasumata arvete küsimuses, vaid ka muudes küsimustes. praegune olukord ei ole meile kindlasti rahuldust pakkuv ning meil on tõesti vaja lahendada sellised olulised probleemid nagu konkurentsivõime, majanduskasv ja töökohad niisiis me osutame väga suurt tähelepanu äh, sellele tööle, millega te tegelete, härra Monti, ning äh, annan teile nüüd sõna. ootame äh, siis suure huviga teie ettekannet. veel kord aitäh, et siia tulite. aitäh, lugupeetud esimees lugupeetud parlamendisaadikud, eelarvekomisjoni liikmed, et tegemist on tõesti väga olulise hetkega eh, selle töörühma jaoks, mille esimeheks mul on au olla ja ka minu jaoks on see väga otsustav hetk. Eh, see hetk, mil ma praegu teie ees sõna võtan, on väga oluline. Euroopa Parlament ja iseäranis eelarvekomisjon täidavad äh, olulist äh, rolli äh, kõikides nendes aruteludes, mis puudutavad Euroopa Liidu rahastamist. niisiis, kui lubate, on mul tõesti siin olla väga olulises komisjonis, millest sõltuvad väga paljud arengud Teie olete selles protsessis väga oluliseks tegijaks ja teie tegevus on seotud väga paljude teiste Euroopa Liidu poliitikatega, sest teist sõltub nende poliitikate rahastamine. niisiis, ma tõesti hindan väga, härra esimees ja lugupeetud saadikud, seda võimalust teiega oma mõtteid vahetada very exhausting negotiations on the toimusid äh, väga põhjalikud arutelud iga-aastase eelarve osas, mis puudutas aastat kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist ja detsembris saavutati lõpuks kokkulepe ning nüüd on hea võimalus vaadata, millised on need pikaajalisemad äh, väljakutsed. nagu te teate, oli mul juba võimalus käsitleda seda esimeeste konverentsil jaanuari alguses ja tutvustada kõrgetasemelise omavahendite töörühma esimest hinnangut, mis võeti väga hästi vastu. ja ma loodan, et meie tänane arutelu võimaldab meil liikuda edasi. eelarvekomisjoni liikmetena olete teie arutelus võtmerollis, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest ja te olete pikaajaliselt soovinud põhjalikku reformi, mis puudutab Euroopa Liidu omavahendite kasutamist. mina leian, et on äärmiselt oluline teid asjadega kursis hoida igast sammust, mida meie töörühm teeb. me kõik teame, kui keerukad reformid on, kui on vaja ühehäälsust liikmesriikide puhul ja ainult niimoodi, kui see teema saab piisavalt poliitilist kajastust ja käsitlemist, suudame me saavutada tõelisi muudatusi. seega ma loodan, et see esimene hinnang leiab ka teie tähelepanu ja pälvib teie huvi. kasutame seda läbirääkimisteks justkui tööriistana ja sellest saate ka oma aruteludes lähtuda. ehk siis kõigepealt tutvustaksin peamisi arenguid aastal kaks tuhat neliteist ning edastaksin esimese hinnangu põhisõnumid ja sellest tulenevalt võime siis käsitleda oma seisukohti ning vaadata, kuidas edasi liikuda ja mind väga huvitab ka teie kommentaarid selles osas, kuidas tulevikus edasi minna. nagu te teate, töörühm alustas tööga kevadel kaks tuhat neliteist. kohe pärast seda, kui antud parlament, nõukogu ja komisjon olid ametisse nimetanud kolm liiget ja ühiselt valinud ka töörühma esimehe. ja minule siis äh, langes see töörühma juhtimise au. töörühm on tööd läbi viinud hea tahte lähtudes me oleme püüdnud olla järjepidevad, sõltumata nendest institutsionaalsetest muutustest, mis toimusid aastal kaks tuhat neliteist. detsembris kaks tuhat neliteist, pärast seda, kui ametisse asus Junckeri komisjon, tuli töörühm kokku uues koosseisus ja kohe öö, saavutati ka esimesed tulemused, töö on kulgenud väga konstruktiivselt, sõbralikus õhkkonnas, aga meie seisukohad ei ole alati üksmeelsed. meie liikmete kogemused ja seisukohad kajastavad äh, ja peavadki kajastama ka erinevaid huvisid, kui me räägime eelarvetest ja te teate ju väga hästi, kui mitmekülgne ja mitmekesine meie koosseis on aga selline konstruktiivne mitmekesisus on vajalik, sellepärast et me ei saa eitada neid erinevaid huvisid, me peame neid käsitlema selleks, et toota mõistlikke soovitusi. kõrgetasemeline töörühm koostas esimese hinnangu aruande enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõppu, mis puudutas siis omavahendite kasutamist kuni novembrini kaks tuhat kolmteist. see oli justkui töörühma sünnitunnistuseks. aruanne esitati nõukogule, parlamendile ja komisjonile seitsmeteistkümnendal detsembril ja see avaldati ka veebis samal päeval aruandes leidsime, või vähemalt me usume, et me olime tasakaalukad. aga samal ajal pidi tegemist olema jõulise dokumendiga, kui me räägime just eh, praegu kehtiva süsteemi analüüsist. aga see oli täiesti aus ja siiras dokument, me ei tahtnud välja tuua konkreetseid muudatusi. sellised olid ka meie lähteülesanded, et me pigem, pigem diagnoosisime olukorda, analüüsisime kehtivat olukorda ja ja järgmise sammuna siis koostaksime need ettepanekud kolmele Euroopa institutsioonile. ja nii mina kui minu kolleegid, kes olid esialgses töörühmas ja ka järgnevas töörühmas, ilmselt te ka teate ise väga hästi, et püüdsime mitte rikkuda sellist korralduslikku põhimõtet äh, meie töös. liikusime ettevaatlikult, sellepärast et meil olid juba selged mõtted selles osas, kuidas süsteemi muuta, kui me oleksime juba väljaspoolt neid äh, mõtteid väljendanud siis dokument oleks jah, võib-olla olnud natukene huvitavam, natukene vähem hall, vähem või natukene rohkem seksikas kui praegu võib-olla, aga see oleks natukene eksitav olnud, sellepärast et äh, võib-olla mõni inimene, kes teab neid praeguse süsteemi nõrkusi, aga kellele ei meeldiks need konkreetsed ettepanekud, millega me ühel päeval võib-olla välja tuleme ja millele meie oleks juba teatud äh, värvi andnud, siis see institutsioon või see isik oleks ennast kaugendanud sellest praeguste süsteemi nõrkuste analüüsist, sellepärast et talle ei meeldi, mis oleksid need järgmised ettepanekud. ehk siis me ei taht-, tahtsime, et kõik saaksid eelarvamuste vabalt seda dokumenti analüüsida, vaadata, milline on praeguse, praegune süsteem, et, et ei peaks muretsema selle pärast, kuidas edasi. aga rõhutaksin siiski ühte aspekti siin kojas, siin institutsioonis ja ka siin komisjonis äh, et see hinnang, milleni me jõudsime praeguse süsteemi osas, mis ei ole nii-öelda väga heasoovlik, kui te nägite, on tegelikult üksmeelne hinnang, ehk siis kõik töörühma liikmed eranditult pärast põhjalikke analüüse toetavad seda hinnangut. ja seda, see tähendab, et ka antud komisjoni kolm liiget, kes on siis nõukogu poolt ametisse määratud. ehk siis dokument on praegu esialgne, ta on pigem hall, aga selle poliitiline tähtsus, et see võeti vastu ühehäälselt, mina leian, et juba sellega äh, me oleme liikunud kaugemale, kui me varasemalt lootsime. me ei ole olnud provokatiivsed või käsitlenud ainult ühte poolt, sest meie leiame, et kõik huvitatud osapooled peavad olema kaasatud, kui me üldse tahame kunagi seda praegust süsteemi reformida. nagu te väga hästi teate, siin käsitletakse võetakse õigusaktid vastu ühehäälselt, mille kohaselt on vaja muuta ka liikmesriikide seadusi ja see puudutab ka määruste vastuvõtmist, mille siis peab heaks kiitma parlament, aga igal juhul me oleme olnud väga selged eh, selles osas, mis meie arvates on praeguse süsteemiga valesti ja oleme analüüsis pühendanud eh, ühe osa ka just nõrkustele, aga võtan nüüd kiiresti siis selle sisu läbi, mis puudutab esimest hinnangut. antud aruanne on lähtepunktiks meie tööle aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. kõigepealt kirjeldame praegust rahastamissüsteemi, kui me räägime Euroopa Liidu eelarvest, mis puudutab siis liikmesriikide panust ja mitte niivõrd oma ressursse. ja siin viitan sellele et, et kaheksakümmend protsenti eelarve sissetulekust tuleneb liikmesriikide eelarvete otsepanustest, kaheksakümmend kolm protsenti aastal kaks tuhat kolmteist. ehk siis liikmesriikide maksud, mis on äh, arvestatud välja vastavalt äh, rahvuslikust kogutulust ja või si-, omavahendite osa on aastate lõikes märkimisväärselt muutunud ja see on tähendanud, et läbirääkimised liikmesriikide osade vahel on olnud väga keerulised ja kohati pealiskaudsed ja seal on räägitud sellisest netotasakaalust, mis on äh, kohati ütleme meelevaldne, aga kui mina olin Euroopa Nõukogu liige, siis äh, olin ise tunnistajaks nendele läbirääkimistele ja see tõepoolest ei olnud väga hea poliitika näide Euroopa Liidu institutsioonide elus. ja ma leian, et see mulje, mis on kodanikel, mida see veider Euroopa Liit üldse teeb, see loomulikult sellele muljele kuidagi kaasa ei aidanud. selline kauplemine, mis nende läbirääkimiste puhul toimub, ei tee meile au. aga siin on kajastatud ka viimaseid reformikatseid, kaks tuhat seitse kuni kolmteist, kaks tuhat neliteist kuni kakskümmend. süsteemi ei ole sisuliselt suudetud reformida, tulemuseks on olnud ainult pisimuudatused. selleks, et ette valmistada sisulisemat, põhjalikumat tööd, oleme aruandes vaadanud metodoloogilisi küsimusi, näiteks omavahendite kriteeriumid ja laiemaid küsimusi, mida tuleb põhjalikumalt käsitleda selleks, et luua reformiks sobivad tingimused. Nende kriteeriumite hulgas, mida tuleb saavutada, et jõuda toimiva omavahendite süsteemini, peame olema ka võrdsed sellepärast et see võrdsuse küsimus on nii mitmekülgne ja seotud ka vahendite jagamisega ning eelarve tasakaaluga. tegemist on väga poliitiliselt tundliku küsimusega, mis alati viib väärarusaamadeni seoses poliitiliste otsustega. ehk siis kokkuvõtlikult see esimene aruanne viitab nendele keerulistele probleemidele, mis on meil praeguse süsteemiga, ilmselt see teile üllatuseks ei ole, aga siin saame algust teha ka praktiliste lahenduste otsimisega, mis puudutab konkreetseid kriteeriume, millele me tugineme oma tulevasi otsuseid tehes. ja see on seotud ka aruteludega, mis peaksid hõlmama nii eelarvelisi, majanduslikke kui poliitilisi aspekte. praegune esialgne järeldus meie poolt oleks, et me ei saa ainult vaadata erinevaid potentsiaalseid ressursse tehniliselt ja eraldiseisvalt laiemast kontekstist, vaid me peame vaatama kõiki aspekte, mis näitavad, kas reform on edukas või mitte. ehk siis lühidalt, me peame vaatama neid poliitikaid, poliitikasuuniseid ja mm, seda kõike järjepidevalt ning põhjalikult. ilmselt olete näinud neid küsimusi, millele me oleme hinnangus välja toonud ja vastuste leidmine peab toimuma käsikäes kuivõrd äh, mitmed küsimused käsitlevad just äh, institutsioonide pädevusi. kokkuvõtteks, härra esimees, kui me vaatame institutsioonide vahelist koostööd ja tulevikku, siis äh, see otsus luua selline kõrgetasemeline töörühm võeti vastu läbirääkimiste lõppfaasis kui me käsitlesime mitmeaastast finantsraamistikku kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kolmteist ja tänu teie toetusele jätkata analüüsi ning pakkuda arutellu uut sisendit Euroopa Liidu rahastamise osas olen ma, leian ma, et töörühma juhina see on üks alternatiiv matustele ausalt öeldes. ma ei ütle neid sõnu kergekäeliselt, vaid ütlen sellise lootusrikta optimistina. lõppsihtpunkt on äh, keerukas ja ma leian, et see oli eelkõige just parlamendile suurepärane otsus, teatud inimeste suurepärane otsus parlamendist, kes äh, sundisid meid ja tol hetkel ma ise töötasin veel nõukogus, et me võtaksime seda asja tõepoolest tõsiselt ja algataksime protsessi. see töörühm iseenesest ei olegi nii oluline, sest töörühmi luuakse pidevalt, et äh, mingit teemat äh, päevakorras hoida, aga antud juhul ma tõepoolest usun, et see lähtepunkt oli väga hea, sest sest see oli alternatiiv sellele, et meie omavahendite teema jääks jälle järgmiseks seitsmeks aastaks unarusse, mis võib juhtuda nii, kui kedagi reform selles vallas niivõrd ei huvita. ehk siis intellektuaalselt õnnitlen neid inimesi, kes tulid sellele mõttele läbirääkimiste jooksul kuigi mina olen üks selle suurepärase mõtte ohvritest praegusel hetkel. see kõik näitab, et läbirääkijad olid teadlikud äh, sissetulekute osas Euroopa Liidu eelarve puhul ei ole täiesti, on veel lahtine küsimus ja selle probleemi lahendamine mõjutab ka Euroopa Liidu eelarve muid küsimusi. julgeksin öelda, et Euroopa Parlament jagab seda hinnangut, ehk siis, et Euroopa Liidu eelarve potentsiaal toetamaks meie ühiseid poliitikaid ja lisandväärtuse loomist on praegu alakasutatud. loomulikult huviga kuulaksin ära teie seisukohad, kuidas seda parandada reformi kaudu, mis puudutab just omavahendite kasutamist. meenutaksin, et ühisdeklaratsioonis soovitakse institutsioonide vahelist konverentsi koostöös eh, rahvusparlamentidega ja loomulikult rahvusparlamendid vähemasti paberil on omavahendite otsuse tegijate lõppotsustajad. Nad ise usuvad, et nad on, vahel nad mõistavad, et eh, nad küll usuvad, et nad on, aga tegelikult ei ole. ehk siis see psühholoogiliselt on päris huvitav. aga harva saavad rahvusparlamendid seda teemat tõesti süvitsi arutada. sageli on tegemist tehnilise menetlusega ja see ei vii mingite eriliste muudatusteni. ehk siis konverents, mis toimuks aastal kaks tuhat kuusteist, kus osaleks Euroopa Parlament ja rahvusparlamendid, see võiks olla tõeline arutelu, see ei ole kellegi jaoks lihtne, aga tõeline arutelu on äh, osa parlamentaarsest süsteemist ja meie usume, et see peaks toimuma enne, kui avaldatakse lõpparuanne ja soovitused meie töörühma poolt. rahvusparlamendid ei peaks lihtsalt mitte teadmiseks võtma kõrgetasemelise töörühma soovitusi, vaid nad peaksid olema kaasatud ka nende väljatöötamisse. ehk siis see konverents peaks toimuma siis, kui meil on piisavalt selge esialgne seisukoht, mis suunas me tahame liikuda, aga samal ajal peaks olema võimalik veel teha põhjalikke muudatusi selleks, et kajastada rahvusparlamentide võimalikke seisukohti. töörühm on plaaninud oma tööd niimoodi, et me oleksime hästi ette valmistunud selleks parlamentidevaheliseks konverentsiks, kus küll põhiroll on loomulikult teil. siin kojal on väga põhjalik kogemus parlamentidevaheliste konverentside osas ja jaanuaris sain esimeste konverentsilt kinnituse, et selle korraldamist, selle kaasa aidatakse koos sekretäriaadiga. ja lõpetuseks kogu südamest, äh, härra esimees, tahaksin teid tänada ja ka töörühma liikmete nimel tahaksin väga tänada selle võimaliku tehtud töö eest ka härra Versoftadi, härra Kalvinit ja ma olen südamest täna tänulik äh, neile inimestele, kes siin kojas otsustasid, et sõltumata teatud arengutest ja inimeste erinevatest iseloomudest, et äh, saame jätkuvalt põhjalikult panustada ja suur tänu tähelepanu eest. aitäh, härra Munti. me aplodeerime teile. aitäh selle ülevaate eest Te tutvustasite siis kõrgetasemel töörühma esialgset raportit me suhtume suure ettevaatusega sellesse, mida te ütlesite, sest äh, kahtlemata on tegemist ühe otsustavama väljakutsega, mis meie ees seisab, äh, mis puudutab makse, äh, siis kui me saaksime hääletada ka maksude üle, see on parlamentide tõeline eesõigus ju ning see päev, mil Euroopa Parlament saab ka hääletada maksude üle, Äh, äh, hakkaksid ilmselt äh, nõudma kõik parlamendisaadikud üha rohkem ja rohkem makse ja siin on väga raske leida mingit lahendust. niisiis, suur aitäh selle ülevaate eest, et te tutvustasite seda raportit ja te võite loota meie toetusele. me toetame teie autoriteeti, meil on ka kolm Euroopa Parlamendi esindajat ja annaksingi neile üksteise järel sõna, nii et, et kas Alain Lamassoor äkki alustaks? jah, aitäh, esimees. loomulikult me toetame täielikult äh, seda Äh, mida kõneles äh, president Monti. Äh, meil on väga hea meel, et ta nõustus olema selle kõrgetasemelisele töörühma eesotsas, tegemist ei ole kerge ülesandega. kui asja lühidalt kokku võtta, siis on tegemist teemaga, mille osas poliitiliselt on edusamme võimatu saavutada Äh, aga samas on tegemist ka teemaga, äh, milles meil on kohustus edusamme saavutada. jah, see asi on võimatu, aga vajalik. niisiis, äh, eelarvekomisjon, teie komisjon teab, kuivõrd vajalik see asi on. selleks, et ava-, jah, me teame, et avalik arvamus ja ka enamik valitsuste poliitikud ei ole välja tulnud mitte ühegi poliitilise algatusega, sest et kõik algatused, mida me võime komisjonile teha, ei ole äh, rahastavad, et meil on eelmisest aastast kahekümne viie miljardi eest tasumata arveid ning kui me ei suuda vähemalt keskpikas perspektiivis leida lahendust Euroopa Liidu poliitikate rahastamisele, siis äh, sisuliselt tähendab see kogu Euroopa Liidu surma Äh, see, mis täna toimub äh, Kreekas, mis toimub äh, rahatur-, turgudel, on Euroopa Liidu tuleviku jaoks palju ohtlikum, võib-olla isegi vähem ohtlik kui see vaikne surm, mis meil praegu toimub. niisiis Äh, härra Munti juba kõneles siin paljudest asjadest, aga minu arvates on oluline, et eelarvekomisjoni liikmed teaksid seda, et seda teema liikuma panevaks jõuks on kogu aeg olnud Euroopa Parlament ja eelarvekomisjon ja kui ma ütlen esimesest päevast peale, siis ma pean silmas aastat kaks tuhat kuus äh, Euroopa ülesehitamine nõuab kirglikku lähenemist Äh, tollal oli Janus Levandovski eelarvekomisjoni eesotsas, hiljem, hiljem Raimer Pööge. mina olin siis raportöör ning äh, meie äh, pöördusime siis Euroopa Komisjoni poole ja nõudsime, et komisjon teeks ettepaneku omavahendite reformi osas, mis saaks olla meie töö esimeseks aluseks niisiis äh, seda ajalugu on oluline teada. Äh, samuti on vaja, et Euroopa äh, Parlamendi eelarvekomisjon teaks, et need prognoosid, need analüüsid, mida me oleme teinud ja need suunised lahenduste otsimiseks, mis me oleme välja pakkunud paljudes parlamendi resolutsioonides, on võetud siis sisse sellesse esimesse hinnangusse, mis äh, on siis nii-öelda ülevaade olukorrast, nagu härra Munti ütles, asi on poliitiliselt väga oluline ja lõpetuseks teiste institutsioonide esindajad ja iseäranis ministrite nõukogu on meie probleemi analüüsiga nõustunud Äh, süsteem on läbipaistmatu, see ei ole demokraatlik, äh, mitte ühelgi parlamendil, ei meie parlamendil ega liikmesriikide parlamendil ei ole võimalik pidada arutelu Euroopa Liidu eelarve üle, see äh, süsteem on ka Euroopa vastane. meil istub nõukogus laua ääres kakskümmend kaheksa Thatcherit ning see süsteem on ka ebatõhus, sellepärast et meil lihtsalt ei ole raha ja, ja, ja sellest, mis meil on, ei piisa. niisiis äh, minu arvates on ebaõiglane äh, äh, seda, selline olukord olukord, kus kasu saavad ainult kuus Euroopa Liidu kõige rikkamad riigid, nemad vähen-, rahastavad Euroopa Liidu eelarvet palju vähem kui vaesemad riigid ja äh, see on äh, võimalik ainult sellepärast, et keegi ei tea, et see olukord selline on, mitte ühelgi liikmesriigi parlamendil ei ole õigust kontrollida olukorda. Äh, nii et, et need inimesed, kes eelarvete ja rahaga peavad tegelema, tegelikult ei tea üleüldse, mis toimub. keskadministratsioon on see, mis täielikus läbipaistmatuses kõige üle läbirääkimisi peab ja nendes suunistes, mis meie oleme välja pakkunud, me ütleme, et on väga oluline kogu asi uuesti läbi vaadata ja härra Munti on sellele viidanud. meil on vaja lihtsat süsteemi, süsteemi, mis on õiglane Äh, liikmesriikide jaoks, kodanike jaoks ähm, ning meil on äh, vaja lähtuda siin neutraalsuse põhimõtetest, me ei äh, tohi kindlasti suurendada maksumaksjate koormat, sellepärast et koormus on niigi suur, me peame, ei tohi ohtu seada ka aluslepingutega tagatud liikmesriikide suveräänsust selles küsimuses, niisiis kui liikmesriigid eh, otsustavad näiteks luua mingi uue rahastamisvahendi Euroopa Liidu eelarve jaoks, eh, neil eh, siis sellistes juhtudes oleks Euroopa Liidu võimalused tegutseda samasugused nagu meie liikmesriikides omavalitsuste omad, meil ei ole siin mingit fiskaalset suveräänsust. me teame, et loomulikult me tahame, et Euroopa Liidu eelarve suureneb ning me peaksime tõesti hoolitsema selle eest, et need ressursid, mis meil on, on vastavuses äh, poliitikatega, mida me tahame ellu viia. jah, äh, me võime olla rahul selle tööga, mis on tehtud äh, ning ajakava ja poliitilised raskused, mis meie ees seisavad, nendele härra Monti juba viitas, aitäh. aitäh Äh, tervitan ka härra Verhofstadti, kes Brüsseli liiklusummikutest on pääsenud ja siia jõudnud. Äh, me äh, tea, me oleme teile väga tänulikud, aga nüüd saab sõna härra Kalfin. jah, ma teen väga lühidalt. Like to... ma tahaksin veel ühe asja lisada sellele, mida kolleegid äsja ütlesid. tahan väga tänada härra Montit president Montit. ta on olnud väga suurte oskustega esimeheks sellele väga delikaatsele töörühmale. tõsiasi on see, et liikmesriigid leppisid kokku, et arutavad eelarvet teiste institutsioonidega üheskoos ja see on väga tähtis samm, aga see ei ole kõik. me näeme, et on probleem ja selle esimese hindamisaruande Eh, näitabki seda, et eelarvel on süsteemne probleem ja sellel on tagajärjed eh, ka liikmesriikidele, seal tekivad fiskaalpinged seetõttu. Eh, probleemid on seotud ka Euroopa poolt tegevuspoliitikate sujuva toimimisega. ja tegemist on süsteemiga, mis ei ole demokraatlik ega ole ka läbipaistev. ja esimene hindamisaruanne seda räägibki järgmised sammud on nüüd, eh, kuidas probleemid lahendada. ma arvan, et väga head argumendid on olemas, asjaga on vaja edasi töötada ja nagu härra Lamassuur äsja ütles, ei võeta ära eh, liikmesriikidelt autonoomsust või fiskaalsuveräänsust eh, ja ilmtingimata ka maksumaksjatele koorem ei kasva lahendused lihtsalt muudavad Euroopa Liidu eelarve autonoomsemaks ja hoiavad alles liikmesriikide käes otsuste langetamise õiguse. ja see tähendab seda, et Euroopa Liidu äh, eelarve hakkab olema väiksemaks koormaks liikmesriikidele ja Euroopa semestri raamis, poolaasta raamis on sellest räägitud, e-, e-, et Äh, sissemaksed Euroopa Liidu eelarvesse tekitavad täiendavat koormuse liikmesriikide eelarvetele. ja äh, mõnedes liikmesriikides seetõttu olla sotsiaalsektorist raha äh, vähemaks võetud, see on absoluutselt suur mõttetus. lahendus võib-olla saab olema teistsugune, aga alles jääb liikmesriikide autonoomsus ja suveräärsus. ja tähtis on et kõik institutsioonid oleksid kaasatud sellesse arutellu. nõukogu nõustus selle töörühma loomisega ja see ei olnud sugugi kerge otsus neil, see oli üks osa otsustest, mis langetati käesoleva mitmeaastase finantsraamistiku kohta. nõukogu paraku esi, on esindatud selles töörühmas ja need on suurepärased eh, isikud, aga tähtis on nüüd, et need arutelud jõuaksid ka liikmesriikide parlamentidesse ja valitsustesse. ma arvan, et eh, töörühm saab ainult eh, argumente esitada, teha mitmesuguseid ettepanekuid ja arutada Euroopa Parlamendiga Eh, nii nagu komisjon välja pakkus seda küsimust, aga tuleb ikkagi pöörduda liikmesriikide poole ja ka liikmesriikide parlamendid kaasata ja valitsusedki kaasata sellesse arutelu, sest vastasel korral see süsteemne probleem, mis eelarvega on, ehm, kujuneb väga delikaatseks poliitiliseks probleemiks Euroopa Liidu jaoks. aitäh, tõepoolest. meil on vaja tugevdada Äh, suhteid liikmesriikide parlamendi ja Euroopa Parlamendi vahel. jah, meil toimus just see parlamentidevaheline konverents, aga nüüd härra Verhofstadt, teil on sõna. aitäh, ma teen väga lühidalt, äh, sellepärast et ma toetan äh, eelkõnelejate öeldud, eriti härra Lamassuuri öeldud, ma Äh, loodan, et äh, härra Montit võetakse samasuguse entusiasmiga vastu ka Koreperis. Äh, sellepärast, et probleemi tuum on ju seal. jah, nii et, et ma loodan, et teil õnnestub seda rasket ettevõtmist ka sealsamas vaimus jätkata nagu siin, sellepärast et see esimene kõrgetasemesele töörühma Äh, raport äh, sisaldab äh, tegelikult sama analüüsi, mis meie siin parlamendis ja komisjonis oleme juba teinud. jah, aga järgmine etapp selles ettevõtmises on palju keerulisem, sellepärast et teises raportis tuleb teha valikuid, seal tuleb öelda, et vaat selline või selline omavahend on kasulik selleks, et rahastada Euroopa Liitu tulevikus ning ja Äh, selle, see süsteem, mis meil praegu äh, eksisteerib, äh, me peame tulema min-, tagasi selle süsteemi juurde, mis välja, mis pakuti välja viiekümne seitsmendal, viiekümne kaheksandal aastal, me ei saa siin lubada mingit Briti tagasimakset, mis otsustati aastakümneid hiljem ja meil on vaja ka tehnilisi vahendeid selleks, et kujundada välja selline käibemaksusüsteem Eh, praegu eh, see, see kõik ei ole võimalik, eh, nagu asjad olid kolmkümmend aastat tagasi ja me saame ainult statistilisel tasemel siin midagi teha. niisiis, teie tõeline töö algab järgmise raportiga ja ma loodan, et härra Monti on teadlik sellest, et tollest hetkest alates tuleb hakata tegema valikuid, aga Äh, asjaolu, et äh, oluline on, et nõukogu liikmed äh, osaleksid endiselt selles töös ja lõpuks ka selle raporti heaks kiidaksid. selliseid asju me varem ei ole näinud, et ka nõukogu seda toetab, sest me oleme selliseid raporteid ka varem koostanud, nii et, et siiamaani pole nendest raportitest midagi järeldunud, aga nüüd on siis tõesti esmakordselt tegemist raportiga, kus kolm institutsiooni on ühel meelel. nii et, et seda tahaksin veel kord rõhutada, aitäh. jah väga oluline on kogu sellele ettevõtmisele anda kindlad ja äh, usaldusväärsed alused ja annaksin nüüd sõna ka meie komisjoni kahele alalisele raportöörile Janus Levandovski kõigepealt. jah, väga hea on, et Mario Monti on nii entusiastlik äh, seal kõrgetasemelises töörühmas ja Alan Lamassoor äh, samuti on hea, et te kuulusite sellesse töörühma. sest eh, me teame, et teie olete alati oma vahendite reformist alati toetanud ja samuti härra Kalfin on alati toetanud mitmeaastase finantsraamistiku loogikat. see aruanne tõesti näitab, milline on tegelik asjade seis ja ega see ei ole eriti julgustav ja ka härra Marju Monti sissejuhatava sõnavõtu toon oli samasugune. me oleme väga kaugel eh, sellest algsest ettepanekust, mis esitati aastal kaks tuhat üksteist eh, omavahendite reformise kohta. jah, me näeme, kuidas on arenenud kulutused ajapikku eh, ja nüüd kaks uut omavahendite allikat käibemaks nende hulgas tohutult süsteem pidi lihtsustuma just korrektiivi tegemise osas, aga nüüd kõrgetasemeline töörühm analüüsis ka seda, kuidas äh, finantstehingute maksuga on asjad edasi liikunud üheteistkümne mm, esimese äh, algataja hulgas ja äh, samuti muidki esialgselt välja pakutud ideid kaaluti selles töörühmas. nüüd aruanne väga õigesti eh, viitab ka kontekstile. siin on nüüd eh, võimalused ära toodud ja ka tõkked ära toodud ja sellega silgutatakse teed reformile aga kõik peab toimuma käsikäes ka usalduse taastamisega Euroopa institutsioonide vastu ja Euroopa eelarve lisandväärtuse suurenemisega, need on omavahel lahetomatud asjad, need käivad käsikäes sest vastasel korral osutub see missioon võimatuks, sest poliitika väga palju tugi-, on seotud ka tunnetustega ja ega valimised, mis hiljuti on toimunud, ei ole ka eriti julgust andvad. nii et edu teile ja me arvame, et äh, mitmeaastase finantsraamistiku vahearuanne on järgmine koht, kus parlament saab. aitäh. meil on kaks raportööri, Gerard Depree järgmisena. aitäh, esimees. härra Monti ütles, et äh, see dokument, mis oli kõrgetasemelise töörühma dokument, oli selline suhteliselt äh, kui äh, äh, see dokument ei ole selline sünge, äh, pigem see nõuab suuri intellektuaalseid väljakutseid, selle dokumendi lugemine. ma toetan täielikult omavahendeid, nagu paljud meie hulgas. aga ma ei ole kindel, et selline meeleolu, millega me teemale praegu läheneme, homme paigas, ka paika peab kui me soovime omavahendeid, siis arvestagem sellega, et nõukogus toimuvad äh, vaidlused nende vahel, kes soovivad Euroopa Liidule rohkem raha, vahendeid ja on ka need, kes soovivad vähem vahendeid. on selliseid inimesi, kes on äh, vägagi nõus sellega, et me suurendame oma vahendeid ja nõukogus on ka inimesi, kes suhtuvad sellesse ideesse tõrksalt. Äh, nii et, et Äh, me peaksime üritama mõjutada ka neid arutelusid, mis meil siin äh, toimuvad. meil ei ole vaja sellist äh, võltsi üksmeelt, et me lihtsalt nõuame nõukogult rohkem raha, meil on vaja tõelist arutelu, me peaksime me võlgneme selle kodanikele, me peame tõesti keskenduma sellele, milliseid vahendeid meil vaja on Eh, tahaksin härra Montile ja nendele kolleegidele, kes selles töörühmas, esitada mõned küsimused. Eh, kõigepealt, kui ma väga hästi aru sain, härra Monti, eh, siis te peate nüüd vastama teatud, esitate teatud rea küsimusi ekspertide rühmale. niisiis, teil on terve rida küsimusi, mida tahate esitada ekspertide rühmale. mulle tundub, et terve rida küsimusi, mis nendele Eh, ekspertidele ei ole tegelikult seotud ekspertteadmistega, vaid pigem peaksid neile küsimustele vastama poliitikud. Eh, ma võin siin tuua ka mõned näited, mulle tundub, et need küsimused on seotud eh, otseselt või kaudselt poliitiliste valikutega ja ma ei usu, et eksperdid suudaksid nendele küsimustele legitiimselt vastata. teine küsimus, te oma raportis äh, Äh, räägite äh, sellest, et äh, kui ähm, omavahendite küsimustes lahendust ei saavutata ja me teame, et nõukogu paljudele varasematele katsetele ei ole positiivselt reageerinud, siis te kaotate rahva toetuse ja kui ei ole rahva toetus sellele süsteemile, siis ma ei tea Äh, kuidas te kavatsete seda rahva toetust saavutada, te ei vasta sellele küsimustele, millistele elementidele te rõhute, äh, milline on see strateegia, äh, näiteks kui liikmesriigid nõukogus suhtuvad sellesse ideesse tõrksalt, kuidas saavutada rahva toetust teie poolt taotlevatele reformidele? mulle tundub, et see oleks heade tulemuste saavutamiseks väga oluline, kui ma teie analüüsist õigesti aru sain ja mul on ka kolmas küsimus. see on seotud teie lõppjäreldustega. jah, ma räägin kolmekümne kuuendast leheküljest, siin on üks asi, mis äh, mind üsnagi intrigeerib. Te ütlesite, küsite, et kas praeguse süsteemi parandamine oleks võimalik reformides seda, kuidas poliitikaid rahastatakse niisiis te räägite tervest reast probleemidest ja esitate küsimuse, kas lihtsalt äh, oleks võimalik äh, praegust süsteemi reformida ja siis te lisate äh, või tuleks poliitikat ennast reformides ma pean silmas siis seda poliitikat, mis on seotud mitmeaastase finantsraamistikuga. ma tahaksin lihtsalt küsida, et kui kaugele te tahate minna Äh, te, te ei piirdu ju siin üksnes omavahendite küsimustega, te tahate minna palju kaugemale, kui ma olen asjadest õige, õigesti aru saan. Te tahate muuta teatud Euroopa poliitikate toimimisviisi, kas te tõesti tahate minna nii kaugele või on tegemist lihtsalt äh, retoorilise väljendusega äh,? äh kas teil oleks ka mingi vastus sellele küsimusele, tänan? aitäh nüüd annan sõna nendele, kes on avaldanud soovi äh, sõna võtta, äh, äh, võib-olla esitada ka küsimusi meie külalisele, härra Randik. suur tänu, suur tänu, härra Monti, teile, teie analüüsi eest see teie dokument on tõesti asjakohane, seal tuuakse välja tegelikud probleemid. me teame, et Euroopa Liidul napib vahendeid selleks, et täita äh, eesmärgid, mis on strateegias kirjas ja te ütlesite väga õigesti, et läbirääkimised eelarve üle on alati väga keerulised ja raportöör saab seda ainult toetada. nelikümmend päeva läbirääkimisi toimus enne, kui kokku suudeti leppida vaatamata kõigile probleemidele eh, ei saa Euroopa Liit täita Lissaboni lepingu kohustusi. eile meil olid olid läbirääkimised liikmesriikide parlamentidega ja me kuulsime, kuidas Hispaania ja Portugali linnapead ütlesid, et nad ei saa rahalisi vahendeid enam kätte Euroopa Liidust, ehkki neid, seda raha lubati neile Euroopa Liidus eelarvest ja nüüd nad peavad pangalt laenu võtma. asjad ei saa nii jätkuda, meil on vaja tarka Euroopa Liidu eelarvet, kus oleks piisavalt raha Euroopa Liidul selleks, et oma auahned eesmärgid täita, ilma et maksukoorem kodanikel Euroopa Liidus kasvaks seejuures maksukoorem on ju midagi, mida kannavad kodanikud, VKE-d ja me kaotame kodanike toetuse vastasel korral. see ei, kodanikele jääb, võib jääda mulje, et neilt võetakse üha rohkem ja rohkem raha ära, liikmesriikide eelarves võetakse üha rohkem ja rohkem raha ära ja siis reforme ei toetata. jah meil on strateegia, mis on vaja täita, meil on paraku praegu probleemid ja meil on vaja lahendusi ja selleks on vaja eelarves rohkem rahalisi vahendeid ette näha. täna me hakkame hääletama äh, iga-aastase äh, majanduskasvu ülevaate osas aastaks kaks tuhat viisteist ja seal on juba mitmed head ideed selles dokumendis kirjas ja ma usun, et et komisjon siin arutab edasi seda omavahendite küsimust. ma toetan seda arutelu, aga samas me ei tohi unustada teatud põhimõtteid, millele me peame truuks jääma. maksukoorem Euroopa Liidus ei tohi kasvada reformimise tagajärjel, see peab olema üks põhimõte millest kinni pidada. teine põhimõte, uued sissemaksed Euroopa Liidu eelarvesse ei tohiks diskrimineerida üksikuid Euroopa Liidu liikmesriike ega tohiks häirida äriühingute tööd, kellel on peakorter Euroopa Liidu pinnal. käibemaksu vallas diskrimineerit-, toimub samuti diskrimineerimine mõnede riikide osas ja seda ei tohi juhtuda. Euroopa kulutused peab ikkagi olema seotud prioriteetidega ja raha peab minema nendesse valdkondadesse, kus on selgelt näha, et tekib lisandväärtus ja kus tasub ühiselt rahastada projekte. ma tean, et on ekspertide rühmad, mm, akadeemikud sinna on kaasatud, sotsiaal- ja majanduskomitee on sinna kaasatud, eksperdid ja nad leiavad, et äriühingud, kes tegutsevad Euroopa Liidus, on äh, halvemas seisus võrreldes ettevõttega, kes tegutsevad kolmandates riikides. ja kuna tarneahel äh, ja ka keskkonnamaksud kajastuvad meie ettevõtete kuludes, aga samas kolmandatest riikidest meile tulevad importkaubad keskkonnatasudega kuidagimoodi seotud ei ole. nii et to-, see, mida toodetakse Euroopa Liidu sees ja väljaspool Euroopa Liitu, ei ole võrdväärses seisus, aga need hinnad peaksid olema võrreldavad ja ühesugused. ainult nii on meil võimalik lahendusi leida ka meie tootjatele ja lõpeb tootjate diskrimineerimine Euroopa Liidus ühtsel siseturul. aitäh, härra Delanu! aitäh, esimees ka mina leian, et on oluline leida lahendus äh, sellele omavahendite küsimustele ja ma soovin äh, palju edu nendele, see oli üks teema, millest me rääkisime ka valimiskampaania käigus. Äh, ma saan aru, et eurooplased soovivad, et Euroopa oleks palju nähtavam ja palju tõhusam, selleks aga on vaja raha. ja ma arvan, et praegune süsteem on liiga piirav, see seda ei võimalda. ma äh, arvan, et me peaksime tegutsema palju ambitsioonikamalt. Äh, lõppude lõpuks on ju Euroopa kõigi riikide ühine ettevõtmine ja need riigid peaksid suutma siiski leida Euroopale vahendid, mis on Euroopa ootuste ja ülesannete kõrgusel Ehm, meie siin parlamendis saame praegu hääletada kulude üle, aga meil peaks olema õigus hääletada ka siiski tulude üle. Ehm, me oleme küll kaasotsustajaks eelarve küsimustes, ehm, aga sisuliselt saame otsustada ainult kulude üle. ja see on tõesti poliitilisest plaanist tõesti häbiväärne. ma arvan, et me peaksime üles näitama poliitilist tahet, et sellele küsimusele lahendus leida, jah, ma saan aru, et eh, meil on eh, vaja väga lihtsat eh, süsteemi, süsteemi, mida kõik toetavad, näiteks väga oluline oleks, et kas või käib, käibemaks oleks lihtne, lihtne, aga õiglane või kui me räägime siin süsinikmaksudest või millest edasi, võib-olla kehtestatakse lõpuks ka finantstehingute Äh, maks, need on kõik need küsimused, millega tuleb tegeleda, me peame olema pragmaatilised, meil on vaja oma vahendeid, äh, süsteem, et mina annan sulle ja siis võtan selle tagasi, see, äh, see ei ole enam võimalik selline asi on täiesti lubamatu, me, meil on oluline leida kiiresti uued vahendid selleks, et saada raha Euroopa Liidu eelarvesse. aitäh, härra Tang järgmisena aitäh ja aitäh härra Montile, et olete täna siia tulnud. loomulikult meil ei ole aega oodata, aga nagu te selgitasite, see valdkond on jätkuvalt äh, kuiv ja ei ole väga seksikas. jah, viiskümmend halli varjundit nii-öelda. aga ma toetan teie üldist lähenemist. on vaja sellist laiapõhjalist lähenemist, on vaja ühist probleemide analüüsi, sest muidu see võrdsuse ja õigluse küsimus on väga keeruline lahendada. kui midagi kahe silma vahele jätame, siis maksumaksjad küsivad alati selle kohta, mis on võrdne ja õiglane. ehk siis toetame seda laiaulatuslikku lähenemist ja liikmesriikide kaasamist. ma pean ütlema, et ma isegi olin šokeeritud, kui vähe teavad näiteks minu parlament, liikmesriigi parlamendi liikmed või ka rahandusministeerium. aga kui meil on selline laiapõhjaline lähenemine ja mu kolleeg ka juba küsis selle kohta, kui ma loen neid järeldusi, mul on kaks küsimust. kõigepealt te viitate nendele seostele, kas meil on vaja rääkida sissetulekutest või on vaja rääkida ka kulutustest? see küsimus on võib-olla retooriline, aga jutt ei ole ainult Euroopa Liidu poliitikate rahastamisest, vaid poliitikatest endast. aga kas ei ole mitte Pandora laegas, mida te nüüd hakkate siin avama? ja teine asi, mis on äärmiselt oluline, iga eelarvesüsteem, ütlen seda majandusinimesena, on vaja teatud aega ja tuleb pakkuda seda, mida lubati. see on praeguse eelarvesüsteemi probleemiks. liikmesriikidel on liiga lihtne öelda jah, aga siis eh, mitte vastavalt sellele käituda siin on erinev süsteem, mis puudutab makseid ja kulukohustusi ja ma ei näe siin ähm, seda ajaraamistiku probleemi, kus kõigepealt nõustutakse, aga siis ei tegutseta vastavalt sellele. Ähm, ka siin komisjonis ja mitmeid aastaid me oleme rääkinud sellest, et meil on maksete kriis, maksed jäävad hiljaks, aga äärmiselt oluline on, et äh, eelarve puhul lähtutakse ajakavast see on vajalik äh, süsteemi toimimiseks, aitäh. aitäh, härra Zani. E suur tänu, aitäh, esimees. ja aitäh ka härra Montile ja tema meeskonnale tehtud töö eest. nüüd äh, nagu öeldi, töö on praegusel hetkel äh, üsna üldine, midagi konkreetset ei ole vastu võetud, aga see on väga tänuväärne töö. ja eeldan, et äh, tulevikus äh, õigeaegselt tullakse välja ka ettepanekutega, sest seda meil on kindlasti vaja. aga kui lubate, siis üks märk, kus, mida mainis ka härra Lamassoor, mis on seotud omavahenditega ja Euroopa Liidu eelarvega, kõik on praegu siin äh, kaalul. kui meie kukume läbi selle, siis on väga keeruline seda oma kodanikele selgitada. väga keeruline on soovida Euroopa Liidu ressursse ja härra Tang juba viitas nendele maksete probleemidele. olukord ei ole jätkusuutlik. ja on võimalus, et see kõik kukub kokku. ma tõepoolest loodan, et liikmesriikidega jõutakse kokkuleppele selles osas, sest see on äärmiselt oluline. ja on väga kahju, et seda kokkulepet ei ole juba saavutatud. ma näen, et siin parlamendis on äh, enamuse toetus äh, sellele, et äh, Euroopa Liidu eelarve hõlmataks omavahenditest, kas mis iganes, olgu see siis finantstehingute maks või midagi muud, aga meil on ka samal ajal väga selline lokaalne lähenemine äh, kus inimesed kõigepealt nõustuvad, aga siis ei käitu vastavalt sellele. teatud ressursid on kättesaadavad aastaks kaks tuhat neliteist ja liikmesriigid äh, viisid selle kvoodi tagasi koduriiki, mitte ei üritatud seda probleemi lahendada. ehk siis see maksete probleem on jätkuvalt üleval tõepoolest seda positiivset signaali ei ole vaja mitte ainult liikmesriikide poolt, vaid ka meie omalt poolt peame läbi mõtlema, mis on äh, see nii tulude kui kulude osa. tööd on väga palju teha, tuleb läbi viia hinnanguid ja analüüse selles osas, kuidas me kulutame Euroopa Liidu rahasid. me kõik teame, milline on olukord Itaalias me ei ole neid ressursse tõhusalt kasutanud. ehk siis enne, kui me hakkame rääkima omavahenditest, me ja vaatame, kust need sissetulekud tulevad, me peame täpsemalt analüüsima ka neid kulutusi, kuidas me seda raha kulutame, kas me kulutame raha nii, et koha peal äh, luuakse lisandväärtust. me peame suutma näidata, et Euroopa Liidu eelarve loob teatud lisandeelarve, lisandväärtust lisaks äh, riigieelarvetele, sest äh, muidu ei ole liikmesriigid nõus äh, sarnasel moel panustama. ja lõpetuseks, mis puudutab finantstehingute maksu, süsinikumaksu, kõiki neid ettepanekuid, need on kõik äh, väga positiivsed, sellepärast et Nendega pakutakse välja teatud oma ressursid, mis võivad olla üsna märkimisväärsed, kui kõik õigesti kohaldub, aga samal ajal see võimaldab meil maksukoormust ka tavakodanikelt üle viia. näiteks ma ei nõustu sellega, et me käibemaksu suurendame. tarbimine on juba praegu madal, kui me nüüd suurendame käibemaksu kas või ühe protsendi võrra, see võib äh, tarbimist veelgi vähendada, vaid me peame seda maksukoormust mujale suunama, nendele kahjulikele tegevustele, näiteks keskkonnakahjulikud äh, ja ka finantstehingute maks majandusvallas oleks hea mõte. veel üks idee oleks eelarveressursside leidmine sedakaudu, et me maksustame tegevusi, mis on ebaseaduslikud. teatud liikmesriigid on juba legaliseerinud prostitutsiooni või kergete narkootikumide kasutamise. näiteks on öö, uimasti vallas öö, teatud legaliseerimisi toimunud, võib-olla tasuks ka seda kaaluda aga aruteluga tuleb jätkata, me peame liikuma edasi nii kiiresti kui võimalik. sageli juhtub, et kui Euroopa Liit hakkab neid teemasid käsitlema, siis see kõik on bürokraatlikult väga keerukas, aga praegu on kõik kaalul, kuidas me seda süsteemi lahendame. ja investeeringud osas põhiline investeering on meie oma eelarve ja seetõttu on äärmiselt oluline, et me tegeleme sellega. aitäh, aitäh, härra Viotti. Grazie presidente, e, grazie presidente Monti. suur tänu, aitäh härra Montile ja tema töörühmale, et te olete meiega täna siin, suur tänu selle tutvustatud töö eest. kolleegid e, on juba sõna võtnud e, selles osas, et et selle, see valdkond avab Euroopale uusi uksi, see on äärmiselt oluline teema. ja poliitiliselt on sellele väga tugev toetus, teie kõrgetasemeline töörühm on eelmise ametiaja tulemuseks, nagu te mäletate, parlament, nõukogu ja komisjon leppisid kokku, et selle teemaga peaks tegelema kõrgetasemeline töörühm ja see on väga oluline, sest see mõjutab ka meie kodanike elusid v. valuutasüsteeme, maksu, maksustamist nüüd äh, see töö, mis teil ees seisab, on äh, väga julge ja teil peab olema väga palju e-, ettekujutlusvõimet. seda me võib-olla täna väga kuulnud ei olegi, aga igal juhul soovin teile julgust ja vaprust ning ka ettekujutlusvõimet. nagu te täna ise ütlesite, see dokument äh, on väga algses faasis praegu aga me ei ole veel näinud mitte mingeid ettepanekuid või soovitusi, kuidas edasi liikuda. meie ees seiravad, meie ees seisavad Euroopas väga suured valikud, me oleme käsitlenud Junckeri kava, siin on paindlikkuse küsimus, mis on need instrumendid, mida me saaksime hästi ära kasutada. mina küll ei usu, et sellest kõigest piisab ausalt öeldes, aga ma usun, et äh, üha enam inimesi soovib äh, leida lahendusi ka väljaspool Euroopa Liidu eelarvet, kuigi mina arvan, et äh, meie peaksime neid probleeme püüdma lahendada just Euroopa Liidu eelarvega. lühike küsimus see puudutab seda meetodit. ma tahtsin aru saada, kuidas nüüd tööga edasi minnakse. nimelt ma küsin teie hinnangut. ja püüdke ette kujutada mis te arvate? kas parlament ja nõukogu suudavad kokku leppida omavahendite uues süsteemis meie parlamendi ametiaja jooksul? Eh, ja teine küsimus. Teie olite Itaalia peaminister ja osalesite nõukogu kohtumistel millised riigid on praegusel hetkel kõige koostööaltimad, kes võiksid olla nii-öelda liitlased eh, meie töös? ja lõpetuseks. kui rääkida nüüd sellest töömeetodist, mida te plaanite kasutada seal kõrgetasemelises töörühmas millal te siis hakkate sellele dokumendile nii-öelda värvi lisama, nagu te ise ütlesite? millal te tule-, pakute välja teatud ettepanekud, mida me saaksime käsitleda? kas teil on äh, mingi loetelu, mille hulgast siis meie valime need parimad või kuidas te näete, milline see dokument on, mida te tutvustate järgmisel aastal? aitäh, ma pean meelde tuletama, et kell üksteist peab härra Monti ära minema, võib-olla üksteist null viis, aga kauem ta tõesti siia jääda ei, jääda ei saa. nii et, et kui te tahate, et ta tõesti kõigile küsimustele vastaks, palun järgmistel sõnavõtjatel teha väga lühidalt. härra Maragall. Eh, aitäh. suur tänu härra Montile selle aruande eest, nagu juba öeldi, see on heaks lähtepunktiks ja selles osas see sobib, aga tõepoolest, tööd on meil vaja väga palju teha, seda tuleb veel arendada ja tuleb ka võtta teatud riske. see on meie lähtepunktiks. me peame nüüd valima, kuidas tegutseda, milline on meie selge strateegia. ja meil peavad, peab olema põhjalik ja selge Euroopa suunis. kuulasime, millised on erinevad liikmesriikide rollid ja liikmesriigid üritavad mängida sellist mängu, kus nad panustavad võimalikult vähe, aga saavad eelarvest võimalikult palju. ja nagu härra Panassoor ütles, seda ei saa juhtida ainult rikkad riigid. meil on kõige rikkamad, kõige võimsamad riigid kes seda protsessi juhivad ja see hõlmab ka komisjoni. tundub, et see on justkui loomulik, et nemad kasutavad seda olukorda täiel määral ära ei ole vastuvõetav, et Euroopa Liit äh, oma arveid ei maksa kodanike ees on meil äh, tõeline võlg. tudengid, teadlased, ärimehed, kõikidele ollakse võlgu. ja meil on siin äh, selline, me oleme kõik ühiselt küünilised, aga see on meie jagatud vastutus. isegi kui me aktiivselt selle vastu sõna võtame, tundub, et muudatusi me saavutada ei suuda. ja selles valguses mina leian, et isegi see omavahendite mõiste on pisut küüniline. Need ei ole ju tegelikult meie oma vahendid, need on äh, liikmesriikide vahendid. ma arvan, et ainuke võimalus olukorras mingit muudatust saavutada on olla piisavalt julge ja luua mingeid tõelisi Euroopa omavahendeid, see aitaks süsteemi muudatusele kaasa. ja kõige lihtsam on välja töötada mingid uued maksud, mingid uued lähenemised, mis on täiesti selgelt Euroopa omavahendid nii et liikmesriigid äh, oleksid tehnilises rollis, koguksid need summad kokku, aga nad ei, ei oleks nii-öelda need maksude omanikud nagu praegu. loodetavasti, härra Munti, saame koostööd äh, tulevikus positiivselt jätkata, saavutame tõstatatud eesmärgid. Teie töörühm räägib läbipaistvusest, aruandlusest, Äh, ja nii edasi. mina lisaksin ühe asja veel, teil peab olema ka õiguspärasus. see uus süsteem peab olema õiguspärane, me ei saa olla euroskeptikute vangid, me ei peaks seda kõike pelgama, me peame julgema otsuseid vastu võtta, ilma et me peaksime muretsema, mida ütlevad Euroopa Liidu vastased me peame olema täiel määral Euroopa-meelsed ja silmas pidama seda, mida meie koda esindab. meil on võimalus tõhusalt tegutseda ja jõuda oma tõeliste Euroopa omavahenditeni. ma tahan tänada äh, teid ettekande eest ja kiidan teid selle töörühmas tehtava töö eest, väga palju olete te ära teinud ma arvan, et eelkõneleja tõstetas väga huvitava küsimuse. vaatame siis, kuidas on määratletud täpselt omavahendid Euroopa Liidu kontekstis ja liikmesriikide kontekstis, sest näib, et siin on väike segadus liikmesriikides selle koha pealt, et mis need omavahendid siis on. nii et oleks vaja informeerida inimesi paremini sellest, sest kindlasti see mõjutab maksumaksjaid ja üksikuid riike. me kõik teame, et väga tähtis on see, et me tegeleme tuludega ja maksmata võlgade küsimusega, võlg aina koguneb, selge see, et omavahendite teemat tuleb arutada. aga võib-olla peaks seda arutama laiemas kontekstis, arutama seda, kuidas majanduslikult talitada, kui me vaatame seda eh, kvantitatiivset leevendust ja investeerimisplaani, siis on vaja lihtsalt laiemalt mõelda ja pikemaajalisemalt mõelda, kuidas oma vahendid kõike seda mõjutama hakkavad. sest eh, mõnede liikmesriikide jaoks on selline punane joon, millest üle ei astuta, nimelt fiskaalne suveräänsus liikmesriigil ja loomulikult sellepärast blokeeritakse algatused, nii et eh, mõelge, kuidas sellest üle saada ja kui lahendus on, siis andke teada. aitäh viimane sõnavõtja e, olen mina ise, kaks tähelepanekut, jah, omavahendid e, võimaldaksid meil maksta need arved, mis komisjoni lauale kuhjuvad, aga kui meil on olemas Euroopa omavahendid, e, Euroopa maksusüsteem, siis on siiski oluline, et maksumaksja jaoks koorem ei suureneks. nii et, et kõik Euroopa maksud äh, peaksid tooma kaasa liikmesriigis makstavate maksude vähendamise ja teiseks me elame üleilmastumise ajastul äh, ning igasugused maksud, mis muudutav, puudutavad tootmist, äh, võivad viia tootmistegevuse ja töökohtade mujale viimise. Need oleks siis minu poolt kaks tähelepanekut, aga nüüd on teil siis kaheksaks minutiks sõna, härra Munti. suur tänu härra koosoleku juhataja ja ma tahan tänada kõiki saadikuid, kes eh, võtsid sõna, tegid märkusi, esitasid küsimusi. ma võtan käsitleda mõned üldised märkused, mis kõlasid paljudes küsimustes ja teen seda kiiresti, aga loomulikult iga sõnavõtu, iga aspekt eh, saab korralikult läbi vaagitud ja eh, me kasutame neid oma edasistes aruteludes, mõttevahetustes. paljud teist rõhutasid seda, et põhimõttelise konstitutsioonilise tähtsusega on see omavahendite teema. nagu teie esimees Artui ütles, et nõustumine mingite maksudega on ju tõesti konstitutsiooniline küsimus ja siin on tegemist juba tõesti ajaloolise identiteedi fundamentaalse teemaga. ja võib-olla veel paar sõna selle kohta. meie seisukohast pean ma ütlema, et saa äh, ignoreerida neid vanu eeliseid, mis on loodud, see on muidugi diplomaatia küsimus, institutsioonide küsimus, aga ka Euroopa Parlamendi teema ja liikmesriikide parlamentide teema. ja nüüd härra Verhofstadt äh, siin ka tegi märkuse, millega ma olen absoluutselt päri. ja äh, üks asi, mida tema ütles ja ka teised ütlesid, äh, jah, meil on vaja tagasi tulla selle juurde, mis tegelikult oli juba olemas viiekümnendatel, kuuekümnendatel aastatel. jah, me võime rääkida sellest, aga võib-olla mitte väga kõvasti veel. kõikides liikmesriikides ja ka eh, Euroopa Liidu tasandil me ju praegu viime läbi struktuurireforme. ja tegemist on tegelikult nagu sellise kontrareformiga, sest varasemast ajast on mõned elemendid, mis tegelikult olid parema struktuuriga kui praegused ja kujutas ennast paremat ülesehitust kui see, mille kasuks hiljem otsustati. jah, see kakskümmend kaheksa proua Thatcherit, selline kujund jah, loomulikult see seondub ka soolise tasakaalu teemaga, aga me ei taha küll kogeda sellised raskused veelgi hakkavad kuhjuma kahekümne kaheksa liikmesriigi tasandil omavahel. ma tänan kahte alalist raportööri, härra Levandovskit Äh, tänan ma ka selle eest, et tema komisjonis töötades äh, osales kõrgetasemelise omavahendite töörühma töös ja härra Depreedki tänan. härra Depre. jah, kui ma õigesti aru sain, siis härra Depreed ei saanud täpselt aru, Äh, millised on need küsimused, mida meie kavatseme ekspertidele esitada. sa ütlesid, et tegemist on, te ütlesite, et tegemist on poliitiliste küsimustega. Äh, härra Debre. Äh, te võib-olla ei ole tõesti päris hästi aru saanud nendest küsimustest, mida me ekspertidele esitamine. ma arvasin, et ei ole tegelikult erilist äh, vahe, vajadust äh, kuskilt väljastpoolt äh, hakata otsima ekspertteadmisi võimalike tehniliste lahenduste kohta. milline omavahend peaks olema hea, milline halb ja nõnda edasi, meil on oma institutsioonides piisavalt palju ekspertteadmisi antud valdkondades nii et, et need probleemid, kui me vaatame, miks äh, asjad ei ole hästi läinud, varem ei ole seotud tehniliste aspektidega. aga kui varasemad reformikavad on süstemaatiliselt läbi kukkunud äh, või need pole isegi käivitunud mõningatel juhtudel, siis äh, ilmselt on selleks mingid muud põhjused ja seetõttu ma toetan väga neid, kes rääkisid, et tuleks vaadata asju laiemalt. iseäranis pakub meile huvi äh, aru saada põhjalikumalt sellest, millised on olnud need probleemid poliitilises lähenemises äh, sellele, mida me varem oleme tehtud, millised on olnud probleemid otsuste langetamise protsessis, otsuse langetamiste metodoloogias ning äh, seetõttu, kui ma äh, rääkisin nendest äh, nõuetest pakkumismenetlusteks, et leida eksperte, kes tuleksid ja teeksid selle töö ära, siis me Äh, äh, lülitasime ka siis ähm, äh, poliitilised aspektid, politoloogilised aspektid sinna sisse. see on mingil määral sarnane tööga, mida ma kahe tuhande kümnendal aastal president Barroso jaoks tegin ühisturu teemal on lõputult äh, raporteid, kus räägitakse sellest, mida tuleb teha selleks, et ühisturg äh, lõplikult välja kujutada, et seda elavdada. see tegelikult ei olegi huvitav, huvitav on aru saada, miks äh, mõned asjad, kuigi neid on kogu aeg soovitatud, ei ole kunagi ellu rakendatud. ja antud olukorras on sarnaseid elemente ning seetõttu tervitan ma asjaolu, et institutsioonid on äh, andnud meile siis eksperdid. jah, äh, see ekspertide rühm on üsnagi poliitiline ning see selgitab ka, miks me üritame just nende inimeste ekspertteadmisi ära kasutada. ning äh, mis äh, puudutab äh, seda laiemat pilti, siis äh, me ei taha tõesti siin Pandora laegast avada, nagu härra Tang ütles. kui me vaatame sellist laiapõhjalist lähenemist, siis tuleb alati ka mingid piirid paika panna. sellepärast, et muidu võib juhtuda, et ühtegi soovitust iial ellu ei viia meie leiame, et võib-olla on suurem tõenäosus eh, neid ette, et neid ettepanekuid kaalutakse tõsisemalt, kui me järgime eh, kahte põhimõtet, eh, politiseerimine ja võib-olla ka turustamine Äh, tulen jällegi tagasi ühe kogemuse juurde, mille sain aastaid tagasi äh, siseturu ja maksustamise komisjonis alustasin tegutsemist tuhande üheksasaja üheksakümne seitsmendal aastal äh, komisjonis siis tööd maksude koordineerimise all, alal ja see oli jällegi üks takistusjooks või tõkkejooks ja ega mulle meeldivadki sellised keerulised ülesanded, muidu poleks neid ju mõtet teha ja see, kuidas meil äh, õnnestus siis võimatust äh, teha konkreetne nõukogu äh, otsus esimesel detsembril tuhat üheksasada üheksakümmend seitse, kui võtsime vastu ka tegevusjuhised ettevõtete maksustamiseks ja panime paika põhimõtted hoiuste maksustamiseks Eh, siis eh, me tegimegi seda niimoodi, et muutsime selle teema äärmiselt poliitiliseks, sundisime sisuliselt rahandusministreid eh, piinlikkust tundma. Teie olite üks nendest, härra esimees võib-olla mitte just konkreetselt sellel hetkel, äh, sellepärast et rahandusministrid ja nagu ka riigi- ja valitsusjuhid rääkisid tollal kogu aeg sellest, et tuleb tööhõivet edendada ja meie ütlesimegi neile, et jah, aga kui säilib selline kontrollimatu maksukonkurents, kus maksukoorem ei, Äh, kapitalile ja ettevõtetele muudkui väheneb ja tööjõu maksukoormus muudkui kasvab, siis te saavutate täpselt vastupidise sellele, millest te iga päev räägite. ja niisiis rahandusministrid otsustasidki selle teemaga tegeleda. ning äh, veel üks äh, hea mõte oli kokku panna siis pakett, nii et, et äh, äh, iga riigi jaoks oli olemas nii-öelda nii piits kui präänik <laughs> ma ei taha äh, hakata siin asju liigselt lihtsustama, aga ähm, ma arvan, et kogemustest saab siiski ühte-teist õppida ning äh, härra Debre teine küsimus äh, puudutas rahva toetust. see on väga raske ülesanne, aga ma usun, et üks osa sellest ettevõtmisest, mitte võib-olla mitte väga sõbralik olemasolevate institutsioonide ja Euroopa integratsiooniprotsessi suhtes on äh, tuua päevavalgele teatud vastuolud. nagu äh, härra Tangi ütles, tuleks siis tuua päevavalgele teatud vastuolud, loomulikult neid tuleb inimestele arusaadavalt sõnastada äh, ja siis saavad inimesed öelda ei või jah. ma arvan, et seda taktikat kasutatakse poliitikas üsna palju nii riiklikul tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil. me peaksime siis lugupidavalt juhtima tähelepanu sellistele juhtumitele, kus meie arvates midagi vajaks muutmist. väga lühidalt äh, järgmisel teemal laiem taust eh, on midagi, millest eh, praktiliselt kõik sõnavõtjad kõnelesid ja proua Riada eh, rääkis laiemast taustast majanduslikus mõttes, praegusest majandusolukorrast ja sellest, kuidas eelarve ja omavahendid on seotud üldise majandusliku olukorraga, äh, kuidas need võiksid äh, majandust mõjutada härra Margal äh, rääkis jällegi legitimeerimisest. jah, seda pole kerge teha, aga ma arvan, et meie raport lõppkokkuvõttes peaks olema mõeldud mitte ainult Euroopa institutsioonidele vaid võib-olla natuke loetavamas vormis, kui meil õnnestub see, selline vorm kokku panna Euroopa kodanikele. nii et, et nad tõesti saaksid aru, mis on kaalul. samuti äh, tuleks vältida seda, et kodanikud kuulevad ainult seda, mida nende oma riigi äh, võimud, keda ma küll väga austan, neile räägivad Eh, lugupeetud eh, härra Zani ja lugupeetud härra Viotti. jah, erineval moel eh, käsitlesite te fantaasia, kujutlusvõime ja julguse küsimust. ma loodan, et sellest meil puuduse ei ole. selleks, et kulude äh, analüüsi korralikult teha, härra Zani. me sooviksime äh, siis äh, tõesti kinni pidada oma mandaadist ja lihtsalt äh, Äh, mitte mandaadi piiridest välja minna ja hakata oma arvamust avaldama küsimustes, mida meil ei ole ülesandeks tehtud, aga samas ma saan aru, et et teie ülesanne on selliste asjadega tegeleda, teie ülesanne äh, on laiendada selle analüüsi äh, ulatust ning üritada leida põhjalikke vastuseid. meie ülesanne on siiski leida põhjalikke vastuseid omavahendite küsimustele, me ei saa hakata siin tegelema ükskõik millega ja me ei saa ka tegeleda eh, tehniliste aspektidega, mis on seotud omavahenditega, see ei ole meie mandaadi osa. ja vastuseks härra Viotile tõepoolest meil on äh, vaja sellel raskel teel edasi liikuda ning äh, meil on olemas ettepanekud äh, ettepanekud, äh, mis tõenäoliselt puudutavad kõiki, äh, sest meil õnnestub äh, saavutada kokkulepe ainult siis, kui kõik annavad oma panuse lahenduse leidmiseks. ja see lahendus peab teenima kõigi osapoolte huvi. aga peatuksin ka teie teisel küsimusel, millised on siis need riigid, kes on rohkem koostööaldis ma ei hakka teile kohe äh, vastust andma enne, tund aega enne seda, kui pean Koreperi minema, äh, aga, äh, aga ma jätan teie küsimuse meelde ja mõtlen sellele. hästi, me arvestame siis, ma arvestan sellega, mida te mulle ütlesite ning ma olen majandusteadlane Äh, minu äh, seisukohad on viimastel aastatel üsna palju arenenud. Ähm, ma tahaksin äh, öelda, et me tõesti ei taha suurendada inimeste maksukoormust ega ka ettevõtete maksukoormust ning ma jagan teie seisukohta, et meie Euroopa Liid, meil on Euroopa Liidus suur probleem konkurentsivõimega, probleem ei ole veel täielikult lahendatud ning oleks parem, kui me ei hakkaks siis kahjustama eh, tootmist ja tööhõivet Euroopas. aitäh, härra Monti, aitäh, et te olete enda õlule võtnud selle võimatu ülesande Äh, aitäh, et olete selle ülesande endale võtnud, te võite äh, loota kõigi eelarvekomisjoni liikmete toetusele ja ma loodan, et mõne aasta pärast me võime öelda, et äh, see ei ole võimatu, mida me tegime, sest me tegime selle ära. aitäh, palju edu! kallid kolleegid, ma palun, et te istuksite jälle oma kohale, sest meil on väga tihe päevakord. ja nüüd läheme härra Fernandese teema juurde. härra Fernandes on kadunud. Äh, kuulutame välja otsingud. Bien, monsieur Depree. hästi, härra Depree. Monsieur Depree, voulez-vous? härra Depree, kas teie soovite äkki sõna võtta? Eh, kõnelda meile oma eh, raportist, eh, mis puudutab suuniseid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveks, osa üks, Euroopa Parlament. Euh, äh, vabandust, esimees, mu tähelepanu oli mujal, aga kas see tähendab, et me oleme juba kümnenda päevakorrapunkti juures? jah, me oleme, sellepärast et üheksanda äh, punkti raportöör on hetkel kuhugi kadunud no.. Äh, härra raportöör, me ootame teid. on ne fait pas pipi quand on doit parler <laughs> C'est ce que j'avais tenté de faire, mais ça n'a pas marché. <laughs> Alors, non, Monsieur Fernandez, <laughs> pour le point neuf, comme ça. jah, ei ole vaja minna WC-sse, kui on vaja rääkida. Monsieur Fernandez. härra Fernandez mis puudutab kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve suuniseid, kolmas osa, aitäh, esimees. ma kõnelen portugali keeles.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 konkreetsed ettepanekud eelarve kohta teha maikuus. ja tähtis on nüüd, et ka meie prioriteedid ja meie ettepanekud oleksid äh, nendes suunistes kajastatud. lähtutakse järgmistest eeldusest. meil on maksete probleem, aga et selleks ajaks on see lahenenud ja nõukogu avaldused saavad ka reaalsuseks ning eh, maksete plaan on väga tähtis kokku leppida, institutsioonid tulevad sellepärast kokku märtsikuus ja meil on vaja siis lahendada see probleem lõplikult ja seda aasta kaks tuhat viisteist jooksul. see probleem peab leidma lahenduse eh, ja kaks tuhat kuusteist eelarvest räägime me siis nüüd? ja peab silmas pidama neid kitsendusi ja piiranguid, mis meil on, aga peamine on järgmine. meil on vaja, et kodanikeni jõuaks meie sõnumid, et meie prioriteedid tõesti oleksid kajastatud ja eh, peab olema nii, et Euroopa Liidu eelarve lisab väärtust see on peatähtis ja tegemist on ennekõike investeeringute eelarvega ainult, ainult kuus protsenti eelarvest läheb haldamise peale. ja meie peaks on kõige tähtsamad tööhõive, ettevõtted ja ettevõtlus, inglise keeles kolm E-d ja peame silmas pidama strateegiat kakskümmend kakskümmend, eelarve Äh, tuleb ette näha ka korralik äh, keskkond ettevõtluse tege-, tegelemiseks. ja kui me räägime innovatsioonist, siis on väga tähtis ka siin rõhku panna uurimist teadusuuringute programmidele. me kaitseme neid kõigiti, nii nagu Horisont kakskümmend kakskümmend, me kaitseme ja kosmet on vaja samuti kaitsta, need on meiepoolsed sõnumid. ka struktuurifondid on olulised meie eesmärkide saavutamiseks jah, ja kui me räägime tööhõivest, siis noorte tööhõive peab olema meie tähelepanu keskmes ja meil on olemas programm sellega tegelemiseks. meil on ka mobiilsusprogramm, äh, programmid. mobiilsus on tähtis Euroopa Liidu jaoks, sest meil on ju tegelikult miljonid ka vabad töökohad ja samas on meil nii tohutu suur tööpuudus see on täiesti paradoksaalne olukord. nii et arvestades, et on vabu töökohti niivõrd palju, arvestades, et on inimesed, kes võiksid tööd teha, siis on vaja leida viisid, kuidas eh, tõesti potentsiaalsed tööotsijad, eh, need potentsiaalsed töökohad leiaksid. meil on vaja selleks programme, programme ka nendele inimestele, kes ei ole võib-olla enam nii noored sugugi mitte alla kolmekümne aastased enam. ka nende tarvis on välja, vaja välja töötada projektid, et neilgi oleks liikumine lihtsam. ja kindlasti ei tohi unustada ka sisemist solidaarsust, sotsiaalseid muresid. on vaja hoida silm peal, kuidas sujub meie võitlus vaesusega seegi on üks meie eesmärkidest strateegias kakskümmend kakskümmend. struktuurifondide osas peab valitsema täielik sisemine solidaarsus. Need tuleb muuta, need fondid nähtavaks, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus on väga oluline, kui me räägime solidaarsusest meil on samas ka probleemid meie naabruskonnas väljaspool Euroopa Liitu, pidades silmas seda, mis toimub Ukrainas vajadust humanitaarabi seal anda. ja me kogu aeg räägime sellest, et me oleme kõige suurem abiandja maailmas. seda ei tohi unustada, välissolidaarsuski on väga tähtis aspekt meie töös. nii sisesolidaarsus kui välissolidaarsus, eh, mõlemad seonduvad veel ühe meie eesmärgiga, nimelt turvaline Euroopa aastal kaks tuhat kuusteist eelarve, loodame, eh, hõlmab eh, ka juba Junckeri plaani, uut investeeringute plaani. mina oma raportis ka viitan sellele Junckeri plaan on midagi, mis täiendab Euroopa Liidu eelarvet ja mitte kunagi ei saa asendada Euroopa Liidu eelarvet. ja eelarve eh, tugineb millelegi, mis peaks olema iseenesestmõistetav. Eh, ainult sellisel juhul, kui me kohustustest kinni peame, kohustused tasume, siis oleme usutavad ja usaldusväärsed. nii et ma arvan, et kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend mitmeaastases finantsraamistikus vastu võetud kohustused tuleb ka ellu viia ja täita. programmid ja partnerluslepped tuleb realiseerida. kaks tuhat kuusteist peab olema see aasta, kui kõik see tõesti teoks saab, kus saavutab oma täisvõimsuse ka mitmeaastane finantsraamistik aastateks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend. maksete probleem tuleb lahendada niinimetatud maksete plaaniga. meil on vaja tugevat maksete tegemise plaani aastal kaks tuhat viisteist ja loodetavasti tõesti see plaan ka sünnib ja seda hakatakse täitma. aasta kaks tuhat viisteist on meie viimane võimalus selle maksete plaani osas kokku leppida, sest on ju täiesti vastuvõetamatu, seda on ikka jälle räägitud, on täiesti vastuvõetamatu kui me selliseid kurbi sõnumeid saadame, et me ei, et meil on kakskümmend viis miljardit maksmata arveid aastast kaks tuhat neliteist, see on täiesti enneolematu. nii et see on see kurss, mille me peame jalge alla võtma. me loodame, et aastal kaks tuhat kuusteist mitmeaastane finantsraamistik. tõesti kajastab meie soovi meie kohustused täita. ja võttes arvesse, et just äsja me rääkisime omavahenditest, siis kindlasti seegi küsimus on üleval jälle aastal kaks tuhat kuusteist tegemist ei ole mingite uute asjadega, millest ma teile rääkisin, need on meie prioriteedid, me oleme ühel meelel nende osas. ettepanekud on lihtsad, aga üks asi on, mida ma tahaksin veel kord rõhutada. komisjon peab nüüd tegutsema ja välja pakkuma tegevus programmi, kus meie mured ja prioriteedid on käsitlemist leidnud ja nõukogu ka omalt poolt peab oma kohustustest kinni pidama. et tõesti jälle saaks taastuda kodanike usaldus, jälle algaks majanduskasv, tekiksid töökohad ja et Euroopa tõesti näitab üles sisemist ja välimist solidaarsust ma loodan, et ma saan siin toetada äh, fraktsioonidele, mm, kui ma hakkan edasi töötama selle raportiga. Äh, ma arvan, et raporti ülesehitus peaks jääma selliseks, nagu ta praegu on, sest aluseks sellel ülesehitusel on arutelud, mis toimusid möödunud kohtumisel, kui me esimest korda seda teemat käsitlesime. aitäh, härra üldraportöör, kas kellelgi on sõnasoovi? proua Gardia Zabal. Muchas gracias, presidente eh,. Está claro, como lo he dicho al principio. aitäh. nagu ma ütlesin tundub, et härra Fernandes ja mina oleme lahutamatud oma töös. kahju, et teisi siin ei ole, seega mina pean meie fraktsiooni nimel sõna võtma seoses härra Fernandesi dokumendiga. ausalt öeldes see on minu jaoks päris keeruline ülesanne. siin on uus eelarve, uued mõtted. jah E-, eelmise eelarve puhul olid samamoodi läbirääkimised väga keerukad, ma üritan hetkeks unustada kõike seda, mida me oleme kogenud, et ma saaksin jällegi innukalt asuda töö juurde, mis puudutab eelarvet. dokument on hea, siin on selge ülesehitus, siin on paika pandud eesmärgid ja poliitikasuunised, mida härra Fernandes on väga selgelt ka tutvustanud ta paneb paika prioriteedid. jah, siin on võib-olla natukene rohkem lähtutud ühest fraktsioonist, aga igal juhul saame kõik panustada, need kolm E-d inglise keeles, ettevõtlus, ettevõtted ja tööhõive see on küll väga tore mõte, aga kui me majanduskriinist välja, kriisist välja ei tule ja majanduspoliitikat ei muuda ning nõudlust ei soodusta, siis me seda ei saavuta. selline on meie praegune seisukoht. me peame seda arengut mõjutama, kui sellel eelarvel on üldse tulevikku praegusel hetkel on väga keerukas arutada kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvet, sellepärast et see sõltub erinevatest muutujatest, mis on praegu väga ebaselged. mitmeid küsimärke on õhus, ehk siis nagu ka dokument välja toob, tegemist on esimese aastaga, kus ei, ei ole raha ette nähtud noortegarantiile eraldi, me räägime siin üldisest mudelist ja me ei tea veel praeguses etapis aasta varem, milline on investeerimiskava mõju kõigele? me ei tea, mis mõju avaldab ta sellele eelarvele või järgmisele. ja me soovime muuta mitmeaastast finantsraamistikku. ja neljandaks samal ajal eh, töötame ka maksete kavaga ehk siis need kõik muutujad, need neli muutujat mõjutavad väga selgelt ka parlamendi seisukohta ning eh, kogu seda kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve keerukust. jah, jutt on suunistest, eh, kus tuleb selgelt välja parlamendi seisukoht, et siis komisjon saaks eh, seda sisendit, mis suunas meie sooviksime eelarvega liituda ja loodetavasti komisjon sellega ka arvestab. jah, erinevad muutujad mõjutavad meie tööd, eriti mis puudutab ka emanailset tööd esimese poole aasta jooksul, kui me teeme ettevalmistusi kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveks soovin teile igati edu ja loomulikult meie fraktsioon teeb teiega koostööd. aitäh, härra Ri. aitäh. me toetame raportööri põhiseisukohti Äh, mis puudutavad kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üldsuuniseid. eelarve on väga hästi struktureeritud äh, ning need üldised suunised ka äh, prioriteedid on õigesti paika pandud selles dokumendis. kõik need küsimused, mida eelarvekomisjonis on arutatud ja teistes kohtadeski, on selles dokumendis kajastamist leidnud, nagu näiteks töökohtade loomine, ettevõtluse arendamine ning samuti investeeringute kava, Junckeri kava ellurakendamine, aga see on äh, siis äh, sisse lülitatud sellesse dokumenti, see on äärmiselt oluline ning äh, Junckeri investeerimiskava käivitub ju ka tõeliselt alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. seega tegu on eh, heade sammudega. meil on mõned muudatusettepanekud, need ei ole eriti olulised, seotud põhiliselt mõnede üksikasjadega, arutame neid raportööriga, aga üldiselt eh, toetame raportööri lähenemist. aitäh! aitäh! rohkem sõnasoovijaid ei ole, niisiis tahaksin meelde tuletada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg Jose Fernandese raporti osas on, on üksteist veebruar. me arutame neid ja hääletame kahekümne kuuendal veebruaril ning märtsis peaks täiskogu siis langetama otsuse selle raporti osas tegemist on siis suunistega kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveks osa kolm ja nüüd läheme kohe härra Depree raporti juurde, see puudutab osa üks kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarvest ja parlamendi eelarve siis. lugupeetud esimees äh, asi ei ole mitte selles, et ma ei olnud äh, valmis äh, esimesena kõnelema aga ma tahtsin anda siiski eesõiguse kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve üldraportöörile, sest mina olen ainult teiste osade raportöör. ja oluline on ju komisjoni eelarve. Äh, antud hetkel on tegemist ainult töödokumendiga. Äh, minu arvates on see suurepärane, eriti see osa, mis ei äh, puuduta minu valdkonda Äh, aga seda osa, mis on välja töötatud meie komisjoni sekretäriaadi poolt, äh, tegemist on siis tõesti väga hästi struktureeritud, äh, väga hästi esitatud infoga parlamendi eelarve arengust sellest ajast saadik, kui Lissaboni leping jõustus siin on näiteks tabelid, mis näitavad, kuidas kulud on viimastel aastatel arenenud Te näete, kuidas parlamendi eelarve on kasvanud, te näete selles dokumendis ka ajaloolise ülevaate kõigist nendest prioriteetidest, mis parlament endale viimastel aastatel on seadnud ja ka sellest, eh, kuidas eh, nendega on ümber käidud. see loob meile siis selle raamistiku, milles, eh, tausta sellest raamistikust, millest nii siiani oleme töötanud. nii et see dokument on tõesti väga huvitav, kutsutan kõiki kolleege üles tähelepanelikult seda lugema Äh, üks äh, märkus, äh, mis puudutab esimest eelarvset, esimest eelarvset suu-, esialgset suunist kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kohta ja räägin valdkonnast, kus ma olen siis ainupädev ja võib-olla tahaksin siin mõnda asja täpsustada ja teised fraktsioonid võib-olla võivad siin sekkuda. antud etapil on need suunised ainult esialgsed need äh, tuginevad äh, siis sellisele äh, aruteludele, mis mul on toimunud parlamendi peasekretäriga. peasekretär on siis toetanud neid kalkulatsioone, ta peaks tulema meie komisjoni rääkima kalkulatsioonidest, mis puudutavad eelarvet ning eh, tahaksin siis esimese mõttevahetuse korraldada variraportööridega. Eh, tegemist on väga paljude küsimustega, millele tuleb menetluse käigus vastus leida, aga ma ei saa neid veel oma raportisse sisse panna, sest see kohtumine peasekretäriga toimus alles hiljuti. Eh, tahaksin siis lihtsalt üldiselt tutvustada esialgsete suuniste sisu millelt, millele ootan siis kolleegide kommentaare. kõigepealt eelarve küsimustes kuulun mina nende hulka, kes äh, lähenevad asjadele suhteliselt lõdvalt. mina äh, soovin, et äh, eelarvel oleksid siiski teatud piirid Eh, seda eh, eriti olukorras, kus liikmesriikide eelarved on eh, väga rangelt piiratud. ma teeksin ettepaneku, et me piiraksime parlamendi kulutuste kasvu aastal kaks tuhat kuusteist kahekümne protsendiga rubriigi viis kulutustest, rubriik viis, nagu te teate on seotud institutsioonide halduskuludega, nii et, et ma teen ettepaneku, et me ei ületaks siis äh, kahtekümmend protsenti sellest, kui te vaatate tabelit, mis on äh, leheküljel kolm, siis te märkate, et me oleme väga vähe kõrvale kaldunud sellest kahekümnest protsendist äh, Äh, ja varasematel aastatel oleme kasutanud isegi vahendeid vähem näiteks, näiteks üheksateist, kaheksateist protsenti, nii et, et ettepanek mitte ületada kahtekümmend protsenti, äh, siis teen samuti ettepaneku, et parlamendi eelarve kasv kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande viieteistkümnendaga aastaga peaks jääma allapoole kahte protsenti ja ma selgitan, miks Äh, te võite vaadata, äh, sellepärast et see on selles suurepärases äh, dokumendis, selle suurepärase dokumendi esimeses osas, mis sekretäriaadi poolt on koostatud, siin te võite näha, et kaks protsenti on lubatav, kui me soovitame et kulukohustused ühe, vahendid ühest aastast teise suurenevad kahe tuhande viieteistkümnendast aastast, kahe tuhande üheteistkümnendast aastast kahe tuhande viieteistkümnenda aastani, niimoodi on juhtunud. võib-olla äh, mõned kolleegid ei ole sellega nõus, aga mina tahaksin selgitada, miks ma nõuan seda kahte protsenti äh, äh, eelarves on väga olulised personali ja halduskulud see on äh, kirjas äh, komisjoni dokumendis üks koma kuus protsenti tahetakse siis asju tõsta ja arvestatakse inflatsiooniga. Äh, nii et, et see inflatsiooniga arvestamine siis muudab seda, et personalipalgad natukene tõusevad me kindlasti arutame seda asja, mina leian, et null koma null neli protsenti, nii et, et mina teeksin ettepaneku, et me tõstaksime siis eelarvet sellises, sellises ulatuses, kui te olete nende prioriteetidega nõus nii, niisiis kaks protsenti aastaks kaks tuhat kuusteist. esimene prioriteet ja sellest ma juba kõnelesin peadirektoraadi, peasekretäriga. ma arvan, et meie komisjon on nõus sellega, et, et peasekretär tuleb siia kahekümne kuuendal veebruaril ja äh, tutvustab äh, meile siis neid kalkulatsioone, mis on tehtud parlamendi eelarve osas, äh, siis need kalkulatsioonid on tehtud administratsiooni poolt, aga esimene prioriteet on julgeolek on selge ja hiljutised sündmused on näidanud, et need hooned, mis puudutab juurdepääsu siia hoonesse, Äh, on äh, loodud sellel ajal, kui julgeolek ei olnud tõsine probleem äh, siis me langetasime kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal olulise otsuse. me otsustasime, et julgeolekuteenuseid ei osteta enam väljast sisse, vaid me ise hakkame osutama julgeolekuteenust. ja niisiis parlamendi administratsioon on see, kes peab olema vastutav julgeoleku eest siin hoones ja see on äh, otseselt siis äh, seotud nüüd meie eelarvega, nii et, et ma sooviksin et äh, kui peasekretär räägib meile kalkulatsioonidest parlamendi eelarve osas, siis ta räägiks meile ka nendest meetmetest, mis on plaanis selleks, et tugevdada julgeolekut ja kui palju see kõik läheb maksma kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarves. ja ma arvan, et see eesmärk on täiesti põhjendatud Äh, niisiis, äh, julgeolek on esimene prioriteet, äh, teine prioriteet võib-olla poliitiliselt isegi kõige olulisem on see, et et Lissaboni lepingu prioriteedid selles osas, mis puudutab Euroopa Parlamendi ülesandeid ja nagu te mäletate, me oleme saanud kaasseadusandjaks peaaegu kõikides otsustes, mida Euroopa institutsioonide tasandil langetatakse. niisiis oluline on, et meie Äh, suudaksime täita oma rolli kaasseadusandja, andjana ja kontrollijana, äh, sellepärast et kui seadused vastu võetakse ja neid tuleb rakendada, siis meil on kohustus kontrollida, kuidas komisjon, komisjon, kes vastutab nende asjade tea-, täitmise eest, äh, viib ellu neid otsuseid, mis on langetatud, selle eest oleme me vastutavad. ja sellega seoses teen ma järgmised ettepanekud. kõigepealt me peame tugevdama ja ma tean, et teatud määral seda on juba tehtud, aga mitte kõikides komisjonides. me peaksime siis teatud komisjonide äh, personali suurendama komisjonide sekretariaati selleks, et äh, kaasseadusandja saaks oma tööd teha, aga eelkõige äh, meil on personalipuudus peaaegu kõigis komisjonides ja äh, seetõttu ei saa me teostada ka kontrolli kõigi äh, otsuste üle, mis me oleme vastu võetnud. Äh, me tihtipeale ei suuda mitte mingil moel kontrollida, kuidas komisjon viib teatud programme ellu me ei saa vaadata, kuidas meie poolt paika pandud poliitilisi prioriteete ellu viiakse niisiis meil on vaja suurendada komisjoni sekretariaatide personali iseäranis selleks, et nad saaksid äh, kontrolli teostada. Äh, samuti on mul mõte äh, vaadata, mis toimub parlamendisaadikute assistentide olukorraga ja äh, ma uurisin selle teemaga ja avastasin üsna palju hämmastavaid asju ja äh, mis võib-olla äh, nõuaksid, et me selle asjaga täpsemalt tegeleksime. üldiselt ma, ma te, ütleksin teile, et statistilised andmed on olemas, mina ei ole neid ise välja töötanud, ma küsisin neid andmeid siis sekretäriaadilt. igal saadikul, igal Euroopa Parlamendi saadikul Äh, on kaks koma kolmkümmend neli akrediteeritud assistenti ja äh, üle kuue kohaliku äh, assistendi, need on siis andmed, mis mul on. kohalike assistentide arv varieerub siis nullist kuni neljakümne kolmeni. on selliseid parlamendisaadikuid, kellel ei ole ühtegi ja mõnedel on siis kolm. niisiis kui ke-, kellelgi äh, ei ole äh, assistente kohalikke, siis võivad mulle väljaspool saali selgitada, miks neil ei ole. niisiis äh, kaheksakümmend kaheksa assis-, saadikut on võtnud tööle rohkem kui kümme kohalikku assistenti Eh, see probleem eh, on eh, iseloomulik teatud fraktsioonidele, võib-olla peaks sellele ka rohkem tähelepanu pöörama ja on kaheksakümmend viis assistenti, kellel ei ole üldse akrediteeritud assistente ja ainult kohalikud assistendid. saadikutena, kes on seadusandjad ja, ja kontrollijad, rollis, eh, mulle tundub, et selline suhtumine on kummaline, nii et, et ma teeksin ettepaneku ja meil on võimalus sellest ka kõnelda ja ma olen sellest juba kõnelenud peasekretäriga ja me töötame välja ka esialgsed suunised, aga esialgu ma tahaksin lihtsalt öelda, et me ei saa Äh, lubada äh, seda, et äh, ilma igasuguste reegliteta võetakse lihtsalt tööle kohalikke assistente, meil peaks olema asi reguleeritud, me peaksime paika panema siiski, kui palju inimesel võib assistente olla, sest kõige selle eest maksab ju parlament, see tähendab, see raha tuleb kodanike maksudest me peaksime panema paika siis mingi reegli, eh, ütleme, kui palju on siis nii-öelda legitiimne omada akrediteeritud assistente ja kui palju on legitiimne omada kohalikke assistente. minu jaoks see, kui inimesel on ainult kohalikud assistendid, on kuritarvitamine ja parlamendi töö mittekorralik tegemine. niisiis äh, ei ole võimalik, et äh, et inimene äh, kasutab parlamendi vahendeid niimoodi, et ta tegutseb äh, kaasseadusandjana Euroopa tasandil kontrollijana äh, ja et ta saab oma tööd korralikult teha, kui tal ei ole siin assistente nii et, et ma teen konkreetsed ettepanekud assistentide osas, ma olen loomulikult valmis ära kuulama teie seisukohad, olen valmis seda arutama variraportööridega ja ka parlamendi administratsiooniga, aga Äh, nagu ma ütlesin, äh, parlamendi peasekretär on juba nõustunud minuga, et praegune olukord ei saa jätkuda. Äh, me teame, et meedia tunneb väga suurelt huvi meie vastu, me satume pidevalt skandaalidesse ja sellist olukorda on väga raske põhjendada. siis meil on ka terve rida teisi, mul on üsna palju küsimusi, ma ei hakka nendest kõigist praegu rääkima, aga tuleksin äh, nende küsimustega teie ette tagasi, sellepärast et koordinaatorid ja variraportöörid on esitanud mulle ka üsna palju küsimusi, nii et, et ma tahaksin infot kokku koguda, et teie põhjalikumalt vastata, aga äh, keskenduksin praegu järgmisele. Äh, Euroopa Parlamendi halduskulud peaksid jääma siis allapoole kahtekümmend protsenti, siis parlamendi äh, eelarve kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võrreldes kahe tuhande viieteistkümnenda aastaga ei tohi kasvada üle kahe protsendi ja mis puudutab äh, personali, siis tuleks äh, suurendada komisjonide sekretariaadi äh, koosseisu ja kõikides komisjonides, eriti nende komisjonides, mis on seotud tead-, täidesaatva võimu kontrolliga, me peame vaatama, kas programme rakendatakse vastavalt Euroopa Parlamendi prioriteedidele ja neljandaks, Äh, tahaksin siis reguleerida äh, akrediteeritud ja kohalike assistentide arvu ja parlamendi julgeolek on siis samuti minu jaoks oluline, need oleks siis need teemad, äh, me arutame ja parlamendi peasekretär tuleb meile ka siis aru andma nendel teemadel. ma tahaksin rõhutada veel seda, et peasekretär koos parlamendi juhatusega valmistab ette ühte üldist keskpikka programmi kõiges osas, mis puudutab siis juhatuse tegevust ja näiteks teateid hooneid, mida parlamendil on vaja jah, võib-olla ei tea, aga näiteks peasekretäri büroos on probleemid hiirtega. samuti küte ei toimi siin majades alati. niisiis äh, äh, me peame äh, tegelema ka selliste probleemidega ning me peame siis hoolitsema selle eest, et parlamendi teenistused saaksid siis ka korralikult töötada. Ähm, niisiis ma sooviksin, et me pöörduksime peasekretäri poole, e, e, kui ta tuleb siia tutvu-, tutvustama neid kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta kalkulatsioone kahekümne kuuendal veebruaril, e, siis me peaksime rääkima temas, temaga ka hoonetest ma ei tea veel täpselt, millistel kuupäevadel, aga nii palju siis minu poolt äh, Äh, olen siis valmis vastama kolleegide küsimustele ja olen valmis ära kuulama kõike, mida on öelda ka variraportööridel, äh, äh, mida nad arvavad nendest konkreetsetest kuludest, mida me siin välja oleme pakkunud ja kärbetest. aitäh, härra Debre. jah, küsime siis härra peasekretärilt, kuidas on lugu tema kontori öös. härra Manka järgmisena Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem pánovi spravodajcovi. Ma tänan. Suur tänu raportöörile väga ülevaatliku informatsiooni eest. kui mina olin eelarveraportöör aastal kaks tuhat kümme eelmises koosseisus, siis minagi koostasin sama aruannet, raportit ja äh, kahju, et sellele perioodile ei ole viiteid, aga ma olen väga paljuga nõus, mis raportis kirjas. ma olen nõus sellega, et Euroopa Parlamendi kogu eelarve jaos viis oli kakskümmend pro-, alla kahekümne protsendi. see oli hea reegel, mis meil vanasti oli, millest me kinni pidasime ja see peaks jääma ka nüüd. nii, et kas nüüd suurendada Euroopa Parlamendi eelarvet vähem kui kahe protsendi võrra? kui me vaatame, milline on euroala inflatsioon, siis on see üks koma üks protsenti hinnanguliselt järgmisel ajaperioodil, võib-olla peaksime selle arvuga arvestama ja suurendama eelarvet vähem kui kaks protsenti parlamendile. ja nagu senini on olnud, eh, me ei tohiks ka nüüd suurendada eh, neid eh, kulusid, mis lähevad saadikutele, sest meil on kriisiaeg ja me ei taha negatiivset signaali rahvale saata. nüüd personali kärped, igal aastal me peame ühe protsendi võrra personali vähendama ja kokku viis protsenti. see puudutab kõiki, mitte ainult Euroopa Parlamendi, ka teisi institutsioone, aga me arvame, et fraktsioonid tuleks selle nõude alt välja jätta. Euroopa Parlamendil on kuus tuhat töövõtjat ja on veel ju teisigi kohti, kus on võimalik personali vähendada ühe protsendi võrra, aga me peame seda kusagil tegema, sest vastasel korral jääme halba valgusesse, nii et meil on vaja leida siin reserve. mul on veel üks mõte, kust me need reservid võiksime leida. Teie raport on praegu tõlgitud ühte keelde ja muudatusettepanekudki on tõlgitud ainult ühte keelde. peame selle üle hääletama aga mõne kuu pärast kõik need muudatusettepanekud, eh, mis võetakse vastu, mis lähevad läbi, tuleb tõlkida kõikidesse kahtekümmend kolme ametlikku keelde. mina aga leian, et see tegelikult ei ole vajalik tõlkida ära need eh, muudatusettepanekud, mis ei lähe läbi. siin on reserve. Euroopa Parlament eh, jah, kasutab välistõlkide abi dokumentide tõlkimisel ja võib-olla, kui mõni muudatusettepanek äh, läbi ei lähe, siis ei olegi vaja seda tõlkida kahekümne kolme keelde. Äh, ja veel kolm miljardit eurot kuus on võimalik kokku hoida ja kuidas seda teha, me teame väga hästi, et meie äh, saadikutena saame küsimusi esitada komisjonile ja komisjon peab vastama. ja üks komisjoni vastus maksab tuhat kuussada eurot. ja mõnikord äh, need küsimused, mida esitatakse, äh, esitatakse lihtsalt sellepärast, et saadik tahab plusspunkte teenida. aga võib-olla tõesti me peaksime küsimuse esitama ainult siis, kui me tahame ka tõesti vastust saada ja ärgem koostagem küsimuste nimekirju ja ärgem pangem neid üles internetti kui me ebavajalikud küsimused, küsimused välja viskame, siis me hoiame kokku tuhat kuussada eurot kuus ja kolm miljonit aastas. see on selline vale PR, mida nende küsimustega taotletakse ja samas õnnestub meil kõvasti raha kokku hoida, kui me sellest loobume. ja veel üks asi öö kas Euroopa Parlament ja Euroopa institutsioonid eh, hakkavad eh, teenuseid sisse ostma, rentima, üürima ehitisi. Eh, kui me üürime, siis on kulud väiksemad. aga meil peab olema sellisel juhul plaan, kuidas kinnisvaraga hoonetega talitada. küsigem Euroopa Parlamendi mm, peasekretärilt, las ta tutvustab meie komisjonidele seda, kuidas on hoonetega, kas neid tasub üürida või ikkagi osta. ja kui me nüüd ostude kasuks otsustame, siis peab olema meil ka alternatiive. varasemal ajal on olnud nii, et meil ainult üks otsus vaja ühe hoone kohta langetada ja siis me võtsime selle, aga hea oleks, kui meil oleks, mille vahelt valida ja raportöör äh, see, mis puudutab akrediteeritud ja kohalikke assistente. Äh, jah, te ütlesite õigesti, see on täielik jama, kui mõnel saadikul on nelikümmend kolm assistenti, siis on see häbilugu meie kõigi jaoks. ja assistendid tuleb ka akrediteerida ja siin on vaja leida õige tasakaal ei tohi selliste äärmustesse laskuda. jah, loomulikult kohalikud assistendid etendavad tähtsat rolli äh, Äh, äh, mõned neist peavad alles jääma, aga olgem siis ikkagi mõistlikud ja lähtugem mõistuse häälest. Te teate väga hästi, kallid kolleegid, et kõik, mida Euroopa Parlamendis arutatakse, pakub, läheb kirja ka dokumentidesse Äh, paberile, aga kui me selle saadame elektrooniliselt, äh, need dokumendid, äh, mitte ei prindi neid välja kuskil Luksemburgis, ei paki sisse ega pane teele, vaid hoopis elektrooniliselt edastaksime e-posti kaudu. miks mitte nii talitada ja kui keegi tahab paberil dokumenti, siis lihtsalt taotleb seda, palub seda sest tavaliselt on nii, et need paberist dokumendid ikkagi lõpetavad prügikastis. olgu siis nad paberil nende jaoks, kes neid tõesti vajavad paberil. igatahes näidakem Euroopa kodanikele, me suudame ratsionaalselt raha kasutada nende näidete varal. aitäh, Manka proua de Nirjada. Like ma tahan tänada härra Depreed selle raporti eest ja ma vabandan kolleegi nimel kes ei saanud täna siia ise tulla. ma tervitan seda arutelu, mis on väga praktilise iseloomuga väga erinevatel tasanditel ja mis puudutab personaliküsimust ja Lissaboni järgset olukorda, me väga tervitame seda, et meil nüüd äh, tugevneb personal komisjonides ja aruandekohustus on suurem, meil on vaja rohkem siiski andmeid selle kõige kohta täpsemalt ja julgeoleku kohta tahaks ühe asja öelda. ma arvan, et äh, võib-olla meil on vaja ikkagi mõõdukalt reageerida sest meil on endiselt väga avatud koda ja meil peab olema juurdepääsetavad kodanikele ja me ei taha, et tekiks selline suur sekeldus iga kord, kui on vaja mõni delegatsioon külla kutsuda ja see takistab ju meie endi tööd samuti. nii et olgem siiski lähenemisviisilt pragmaatiliselt, kui me käsitleme julgeoleku turvateemat ja ma tahan veel kord teid tänada ja ootan nüüd äh, juba üksikasjalikumalt informatsiooni kõige selle kohta. Merci, madame, monsieur Rubik aitäh, härra Rüübich! jah, ma tänan, koosoleku juhataja. kõigepealt ma tahan öelda, et eh, parlamendis, kui me arutame eh, siin eh, eelarve küsimust parlamendis, siis alati on asepresidendid ka kohal. tähtis on, et meie teavitamine, sidepidamine paremini kulgeks ja see on ülesanne sekretäriaadile ja jah me peame siin ka süsteemid nüüd eh, kohandama, kui meil on eh, siin mingid töövood, kui enam pabereid meil ei hakka olema tulevikus, siis on vaja hea seista ka selle eest, et eh, ka oleksid elektroonilised kanalid, edastuskanalid, mm, ühendused piisavalt suutlikult, et kõik kulgeks kiiresti interneti teel, et ei tekiks sellist koledat olukorda, et Eh, tähtsate eh, ürituste ajal kommunikatsioon lihtsalt kukub kokku, kukub kokku. see on vastuvõetamatu loomulikult ja me peame ka ju sidet pidama kodanikega ja väga tähtis on ka siin korralikud ühendused oleksid. Eh, nüüd parlamendis me tahame ju siia tagasi olla valitud ja sellepärast külastajad etendavad meie elus väga tähtsat rolli ja öö, ma pean ütlema, et ega meil korralikke arupidamise ruume ikka ei ole, kus me saaksime suuremal hulgal külalisi vastu võtta kuulama. ja väga raske on ka parkimisega. väga raske on tõhusalt külastajate gruppe vastu võtta ja nendega siis suhelda mingis korralikus saalis. väga raske on üldse saale taotleda. ja eh, kui nüüd äh, veel julgeolek äh, väga rangeks muutub, siis ma siiski tahaksin äh, ikkagi näha seda, et tulevikus me saame vabalt oma külalisi vastu võtta. ja just noored ajakirjanikud, noored inimesed peaksid rohkem meie juurde tulema ja nendega me peame paremini suhtlema meil on vaja ka plaani äh, pensionifondide kohta, sest praegu on siin negatiivne seis ja on võimalik ka kokku hoida ka transporditeenuste koha pealt väga öö, äh, kakskümmend neli tundi kättesaadavus transporditeenuse puhul, ma arvan, ei ole vajalik, ikkagi ainult äh, kõige äh, magusamal ajal, kaheksast kaheksani ütleme, peaks ta olema kättesaadav ja kui keegi tahab sellest välisel ajal kasutada transporditeenust, siis lihtsalt annab sellest teada, aga et kogu aeg neid palvel hoida, see on väga-väga kulukas, siingi annab kokku hoida veel tublisti jah, see on muidugi kõik äh, väljakutseid esitav, et me peame viis protsenti kokku järgmise viie aasta jooksul kärpima äh, eelarvet üks protsent aastas, nii et vaatame, kus siis ikkagi äh, tõhusust annab tõsta kõigepealt, võib-olla on vaja ka ümberkoolitamist pakkuda siin kojas ja ühtedest osakondadest, üksustest isikuid ära võtta ja paigutada ümber teistesse. nii et viimasel seitsmel aastal on juba Euroopa Liidu eelarvet neli protsenti kärbitud, ega meil siin suurt manööverdamisruumi ei olegi. tähtis on, et kõikide huvisid silmas peetakse. nüüd, mis puudutab assistente ja akrediteeritud assistente, väga kahju, et eh, mõned kolleegid ei saa enam akrediteeritud assistente lubada endale, sest Brüsselis on nende käsutuses liiga vähe rahalisi vahendeid selleks, et võtta selliseid tööle. Eh, keskmiselt kuus kohalikku saadiku nagu assistenti ühel saadikul. jah, ma arvan, et on ju vaja tõesti neid selleks, et me saaksime kodanike infoga vahet infot vahetada ja peab olema kontaktis koduriigiga nende kaudu, aga samas äh, siin Brüsselis on tõesti assistendid väga kvalifitseeritud äh, ja sellepärast peab neile ka hästi tasuma. Neil ei ole küll oma ametiühingud, aga peab olema, et neil oleks äh, sam-, atraktiivne siin Brüsselis töötada, sama atraktiivne ka kodus assistentidel töötada, sest me tahame ju kõrgelt kvalifitseeritud assistente ka tulevikus oma käsutuses näha siin parlamendis. härra Vali. aitäh. Äh, tahaksin äh, tänada härra Debreed äh, selle dokumendi koostamise eest. Äh, ta edastas selle ka variraportööridele, tegemist on siis esialgse tööga, me üritame teha üksmeelset koostööd. Äh, mõned märkused selle dokumendi juhtus see kaheprotsendine e-, parlamendi eelarve tõus võrreldes e-, eelmise aasta eelarvega on kooskõlas inflatsiooniga nagu sotsiaaldemokraatide variraportöör härra Manka juba ütles, on eh, selline tõus ette nähtud, et komisjon on ette näinud üks koma kuus protsenti eelarve tõusu võrreldes siis eelmise aastaga. Eh, selliseid prognoose on loomulikult väga raske teha. Eh, me jah, Keskpank on teinud oma pro-, pro-, prognoosid, aga vaatame, kas need ka reaalmajanduses kajastamist leiavad. võib-olla peaks see tõus olema lihtsalt null protsenti, sest me seisame siin silmitsi võib-olla ka deflatsiooniga, minu arvates oleks selline lähenemine õigem nüüd äh, halduskulud äh, vähem kui kakskümmend protsenti, selles osas olen raportööriga nõus ja mis puudutab kohalikke assistente, äh, võib-olla siin peaks ka paika panema mingid protsendid, et kui palju maksimaalselt selliseid assistente võib olla, vältimaks olukorda et, et sada protsenti saadiku assistentidest on kohalikud assistendid. niisiis julgeoleku küsimus, hiirte küsimus, ehm, sellest kõigest tuleb kõnelda rahulikult. mul hetkel selles valdkonnas ettepanekuid ei ole. aitäh, proua Kressle! jah, ma palusin sõna, kuna kolleeg Manka jälle viis mu, hoiatas mind. ei ole hea, kui ühed otsustavad Äh, teiste eest ära, et neil ei ole, ei saa enam olema dokumente, paberdokumente. Äh, jah, et inimesed, kes tulevad istungile, vajavad ette dokumente. Äh, ja kodus mul ei ole internetti, mul on vaja neid dokumente. ja mul on neid vaja paberil, nii et ma hoiatan teid eelarve kontrolli komisjoni nimel ka, et vähem ja vähem loetakse neid dokumente siis, kui neid paberil enam ei saa. ja öö, ma ei saa ka öö, sellisel juhul märkusi teha dokumendi kohta, kui ma kuskil reisin. nii et öö, siiski peamisega peab tegema, mitte kõrvaliste asjadega. ja öö, see peaasi siin on ikkagi personalikulud ja öö, mitte, mitte dokumentide trükkimise kulud. kui te viis ametikohta kaotate, siis te võite rahulikult aastaid, järgmised viis aastat dokumente välja trükkida, aga kui te neid viit kohta ei kaota, siis tuleb leida täiendavaid vahendeid eelarvest. see on tähtis meie jaoks, sest see on midagi, millest meie ei ole nõus mõnede kolleegiga taganema. Merci, monsieur Tarand. aitäh, härra Tarand. Merci, monsieur le president uh,. Generally speaking uh, I.... üldiselt äh, ma väga toetan härra Debrööt oma pingutustes, mis puudutab äh, aastat äh, kaks tuhat kuusteist ja välja pakutud eelarvet. aga natukene ma ei nõustu ka härra Mankaga, sellepärast et kui paar kolm meie kolleegi palkavad liiga palju kohalikke inimesi, siis meie ei peaks seda häbi jagama selle eest. kui Eestis on varas, siis see ei tähenda, et kõik eestlased oleksid vargad. ehk siis ma toetaksin härra Debrel lähenemist, et me võib-olla peaksime seda reguleerima natukene paremini, aga minu soovitus oleks minna kaugemale antud aruandest ma olen oma pika elu jooksul märganud, et petturi, poli-, poliitikute puhul parim ravim on selle avalikustamine, sellepärast et määruste puhul mina leiaksin alati selle lünga. ja lõpetuseks toetan, et meil oleks peasekretäriaat mis äh, puudutab äh, selgitusi ja võib-olla ma tahaksin ettevalmistavat äh, kohtumist siin komisjonis, mis selgitaks seda paremini, ma tean härra Vellet ja tema on väga kogenud ametnik, aitäh. Merci, monsieur Taron, monsieur Iturgaz. aitäh ja härra Iturgaz. Gracias, señor presidente eh,. Dos apuntes eh, muy, muy. suur tänu pa paar lühikest märkust. kõigepealt äh, suur tänu härra Debrele nende märkuste ja kommentaaride eest. olles nüüd ära kuulanud kolleegide sõnavõtud äh, julgeoleku vallas, siis ma arvan, et te nõustute minuga, et julgeolek ei ole enam julgeolek, kui sellest tuleb rääkida, ehk siis julgeolekuteemade puhul, kui me räägime sellest komisjonidest, komisjonides ja hüüame seda katustelt, siis minu ettepanek on, et me peaksime sellest, sellest rääkima suletud koosolekutel ja diskreetselt. ja tõepoolest kohalike assistentide ja akrediteeritud assistentide vahel on teatud lõhe. kui me seda teemat tõstatasime, siis mind äh, natukene teevad murelikuks need võimalused. kui assistentidel ei ole kraadi isegi kui nad on äh, kolmanda aasta tudengid ja soovitakse kolm aastat kogemust, enne kui nad saavad parlamendis töötada. ehk siis me pakume siin võimalusi noortele eurooplastele, kes võivad siin töötada, aga need tähtajad teevad selle nende jaoks väga keerukaks, ehk siis me peame seda teemat uuesti käsitlema nii nagu juba öeldi, see on valdkond, mis äh, vajab meie tähelepanu. aitäh! aitäh äh, selle äh, väga huvitava arutelu ees, me oleksime sellele veelgi rohkem aega pidanud eraldama. härra Debre, kas te tahate kokkuvõtteks midagi öelda? härra esimees, ma panin suure huviga kirja kõik, mis kolleegidel öelda oli. ma arvan, et meil on veel võimalusi äh, seda teemat arutada, siis kui peasekretär on meie ees. kaks asja, julgeolek ei tähenda juurdepääsu piiramist, mõned kõnelejad sellele viitasid, julgeoleku parandamine ei tähenda tingimata juurdepääsu piiramist Eh, näiteks julgeolek tähendab seda, et kui inimesed, eh, inimestel õnnestub sisse tungida parlamenti, siis neil ei õnnestu kergelt sealt edasi pääseda. julgeolek eh, koosneb väga paljudest elementidest mitte kõiki neid julgeolekuaspekte me ei saa siin avalikuks teha. juhatus on juba langetanud otsuse, ta on ametisse nimetanud asepresidendi, kes vastutab julgeoleku eest ja minu ise, isiklik ettepanek on see, et Eh, kui me peame selle küsimusega tegelema, siis me koostame, koostame parlamendikomisjoni, nagu see on eh, liikmesriikideski, et on siis Äh, konkreetsed parlamendiliikmed, keda siis parlamendi vastav aseesimees teavitab äh, nendest meetmetest, mis on rakendatud. enamikes liikmesriikide parlamentides selline asi on olemas, mulle tundub, et see on demokraatlik asjakorraldus ja me võiksime äh, samamoodi käituda ka siin Euroopa Parlamendis ja ülejäänud sõnavõttude koha pealt ma panin kirja, mis te ütlesite ja enne kui ma oma uue dokumendiga välja tulen, kohtun ka variraportööridega ja koordinaatoritega no aitäh, äh, sellega siis lõpetame. Äh, kell liigub edasi ja me saame maksimaalselt jääda siia kuni kolmveerand üheni et s'agissant des six rapports qui devaient être ja meil on veel kuus raportit, mida vaja tutvustada ja hääletus ka, meil on äh, nüüd need globaliseerimisega kohanemise fondi raportid, kas vaatame need läbi enne hääletust või lihtsalt hääletame ilma igasuguse aruteluta hakkame siis hääletama ja hääletame äh, neid äh, globaliseerimise teemalisi, teemalise fondi raporteid ilma aruteluta. Äh, kõigepealt proua Kressle raport on edasi lükatud. niisiis, meil on vaja hääletada nüüd selle raporti puhul, mida mina olen esitanud, see puudutab Euroopa poolaastat Ähm, meil on nelikümmend üheksa muudatusettepanekut ähm, ja hakkame hääletama. esimene artikkel, muudatus üks, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? kes on erapooletud? erapooletuid ei ole, see on vastu võetud artikkel kolm muudatus kaks, siin on nõutud äh, osade kaupa hääletust. esimene osa, kes on poolt? aitäh. Äh, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. niisiis teine osa nüüd, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? hästi, see on vastu võetud. nüüd Äh, muudatus kolm, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus neli, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, vastu? aitäh, erapooletud, tagasi lükatud muudatus viis, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. artikkel viis, muudatus kuus, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud Äh, muudatus seitse, siin on ka suuline muudatusettepanek. muudatusettepanek on siis, tegemist on lisandusega, äh, mis viib enneolematu maksmata arvete hulgani kakskümmend neli koma seitse miljardit eurot äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpus. nii et, et tegemist on täpsustusega, raportöör toetab, kes on poolt aitäh, kes on vastu? Äh, kaks-kolm inimest vastu, kaks jah, erapooletud? erapooletuid ei ole, niisiis vastu võetud muudatus kaheksa, kes on poolt? aitäh, vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksa, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, artikkel kaheksa, kompromiss A, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu. aitäh, erapooletud, vastu võetud. niisiis, äh, vabandust, muudatus kümme langeb nüüd ära Äh, artikkel kaheksa, muudatus üksteist, kes toetab? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. Äh, muudatus äh, kaksteist langeb ära, kolmteist langeb ka ära. nüüd muudatus neliteist, raportöör toetab, kes on poolt aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud? vastu võetud. muudatus viisteist. siin on ka suuline täpsustus, suuline muudatusettepanek, negatiivne mõju, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel üheksa, muudatus kuusteist, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? aitäh, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitseteist, siin on, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel üheksa, muudatus kaheksateist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus kakskümmend koos suulise muudatusega äh, raportöör toetab, siin suulises muudatuses täpsustatakse, kohandada vastavalt, segletatakse siis kahe haru rolli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend üks, raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, muudatus kakskümmend kaks, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? Vas-, tagasi lükatud, vabandust muudatus kakskümmend kolm, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletud, vastu võetud Äh, muudatus kakskümmend viis, raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kaheksa, raportöör ei toeta. kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üheksa, raportöör toetab, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd eh, muudatus kolmkümmend langeb ära ja nüüd kolmkümmend üks, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh. vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd artikkel üksteist, muudatus kolmkümmend kaks, raportöör toetab ja siin on ka suuline muudatusettepanek. kes on poolt? aitäh. kes on vastu? erapooletud, see on heaks kiidetud. nüüd muudatus kolmkümmend kolm, raportöör ei toeta, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis on tagasi võetud, niisiis muudatus kolmkümmend kuus, kus suulise muudatusega äh, raportöör toetab. kes on poolt? aitäh. kes on vastu? erapooletud? see on vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kaheksa, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. Äh, kolmkümmend üheksa, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Äh, muudatus nelikümmend. raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nelikümmend üks nüüd, raportöör toetab, kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. nelikümmend kaks, raportöör ei toeta, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud, tagasi lükatud nelikümmend kolm raportöör toetab. kes on poolt? aitäh, kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus nelikümmend neli, raportöör ei toeta, kes on poolt? aitäh, vastu? erapooletud? tagasi lükatud. artikkel kolmteist, nelikümmend viis on tagasi võetud, niisiis artikkel kolmteist, nelikümmend kuus, kes on poolt? aitäh, vastu? vastu võetud. artikkel kolmteist, muudatus nelikümmend seitse, raportöör toetab, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud artikkel kolmteist, muudatus nelikümmend kaheksa, raportöör ei toeta, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? järgmine muudatusettepanek langeb ära ja nüüd hääletame kogu teksti muudetud kujul. hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. see on heaks kiidetud üheksateistkümne poolthäälega, seitse vastuhäält ja kuus erapooletut. kas keegi soovis sõna? kas teie mikrofon ei tööta? kas keegi soovis sõna võtta? Ah, Oui. Donc on va ajouter votre abstention. Ah, te jäite erapooletuks, me lisame teie erapooletuks jää, jäämise, siis jah. üks hetk veel, üks kest-, ülekanded veel. proua Kardia Zabal. Äh, kolmas osa. annan teile sõna. Eh, esta transferencia simplemente recoge. aitäh need ülekanded, millele te viitasite? vabandust, see ülekanne kajastab lihtsalt komisjoni ümberkorraldusi ja meile see mingit probleemi ei põhjusta. niisiis ei ole probleeme, hääletame elektrooniliselt. Äh, elektrooniliselt siis ei ole kätt vaja tõsta Äh, niisiis hääletame ülekandeid äh, osa kolm ja üldraportöör ütles, et probleeme ei ole. hääletus on lõppenud, kas kõik on hääletanud, aitäh. hästi, teie hääle me paneme lisaks. olite poolt, hästi. niisiis kakskümmend kolm poolthäält ja kolm erapooletut. nüüd äh, E, ülejäänud osad, proua Hoolmeier. proua Hoolmeier on kadunud. ei, ei, ei. minul äh,, mina tahaksin hääletada järgmist asja. järgmisel korral Äh, äh, äh, finantsmääruse rakendamine näeb ette kuuenädalast viivitust heakskiitmise korral, mida te siis täpselt nõuate? <laughs> kas me oleme edasilükkamisega nõus, proua Hallmeier? jah, ma olen nõus ob es sechs wochen sind das können wir vielleicht auch kürzer regeln see kuus nädalat, see võiks ka lühem olla. järgmisel eelarvekomisjonil äh, ma tahaksin rääkida ka ombudsmaniga enne, sest äh, need äh, isikutega seotud ümberpaigutamised on üheksakümmend tuhat eurot summas ja minul ei ole päris selge kõik see. kõigepealt ma tahan proua Aureliga selle asja läbi rääkida, nii et sellepärast ma palungi edasi praegu lükata, et ma saaksin asjas kõigepealt selgust. hästi Euh, niisiis äh, kinnisvarapoliitika proua Hoolmeier, äh, see lükatakse ka edasi. Äh, mingeid konkreetseid nõudmisi ei ole, ei. siis olemegi lõpetanud oma päevakorraga. järgmine koosolek toimub kahekümne kuuendal veebruaril. kas kellelgi on mingeid muid küsimusi? muid küsimusi ei ole, niisiis aitäh, kallid kolleegid, istung on lõppenud.